okay, colleagues um,, good morning. hea küll, kolleegid, tere hommikust. pakun välja, et alustame koosolekuga, koosoleku hommikupoolse osaga. ja päevakorras on äh, viimane eduaruanne seoses Euroopa Liidu rände äh, tegevuskavaga ja on ka kaks ähm, seadusandlikku ettepanekut Äh, üks neist puudutab sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomist ja teine puudutab ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistikat. nüüd ma ei tea, kas äh, tõlkidel on ka soov lugeda ette oma teadaannet? They do? Okay. Go ahead. tõlgid annavad teada, et täna on kolmekümne kuues ähm, tegevuspäev seoses parlamendi juhatuse poolse ühepoolse töötingimuste kehtestamisega. tõlkide tänane tegevus väljendub siis selles, et koosoleku aja suhtes järeleandmisi me ei tee. proua Intvelt, me keskendume rändeolukorra välisele äh, dimensioonile ja vajadusele suurendada äh, rahastust ning ühtlasi räägime ka ümberasustamisest ja Euroopa Liidu ja Türgi avaldusest, mida on siin komisjonis korduvalt arutatud. ühtlasi rõhutab dokument ka äh, Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi reformi olulisust ja ka rändele kõikehõlmava lähenemise olulisust, nagu ka Metsola Kienge raportist on välja tulnud aastal kaks tuhat kuusteist. üks algatustest, mida komisjon selles vallas on välja pakkunud, puudutab ähm, äh, koostöö tõstmist võtmepartneritega kolmandates riikides ja selles raportis puudutatakse ka äh, Äh, sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku olulisust äh, kolmandates riikides ja teiseks, poliitika kujundamine varjupaiga ja rändehalduse vallas vajab paremat statistikat, mis tähendab seda, et komisjon ja Eurostat proovivad ka praeguse määruse muutmisega äh, seda paremat olukorda saavutada. ettepanek koos on ka komisjoni teatises, mis puudutab tulemuste saavutamist Euroopa rändetegevuskava kontekstis, mida esitas volinik Avramopolos ja nüüd kutsun siia kolm kõnelejat, enne kui äh, algavad küsimused ja vastused, kõigepealt äh, proua Marta Siigan, ma ei tea, kas ma hääldan ta nime õigesti, ütleb proua Entvelt, äh, kes on DG Home'is direktor strateegia üldasjade küsimustes ja ta räägib meile peamistest punktidest seoses Euroopa rändetegevuskava rakendamisega, järgmiseks proua Simona Ardovino, kes on poliitikaametnik DG Home'ist seoses ebaseadusliku rändega ja viimaseks kõnelejaks on härra Adam Vronski, kes on Eurostatis osakonna juhataja. kõigepealt proua Siigan, palun. aitäh, proua juhataja ja tere hommikust, lugupeetud parlamendiliikmed nagu ütlesite, siis komisjon kuueteistkümnendal mail äh, võttis vastu eduaruande seoses Euroopa rändetegevuskava rakendamisega ja mina olen siin nüüd selleks, et tutvustada teile samme võrreldes märtsikuus välja antud aruandega. tegemist on kolmanda konsolideeritud aruandega, mis puudutab äh, Euroopa Komisjoni poolseid tegevusi seoses Euroopa rändetegevuskavaga ja siin tuuakse välja konkreetsed tegevused, mis on võtmetähtsusega Euroopa Liidu poolse vastuse toimimisel rändeküsimustes. olukord peamistel rändeteedel on täiendavalt stabiliseerunud selle analüüsitava perioodi jooksul. Vahemere ida rändeteel on tipust, mis oli oktoober kaks tuhat kuusteist, kümnelt tuhandelt jõutud umbes kaheksakümne ühe saabujani päevas pärast Euroopa Liidu ja Türgi avaldust, edasi Vahemere keskosa rändeteel pärast ühist tööd Itaalia, Liibüa, Nigeri, teiste Sahara-taguste riikidega on äh, Vahemere keskosa rändeteel äh, kaheksakümmend üks protsenti vähenenud saabujate hulk võrreldes varasema aastaga. nüüd äh, lääne äh, rändetee puhul äh, on äh, arvud suhteliselt madalad ja võetakse meetmeid nende madalal hoidmiseks. Lääne äh, poolsel rändeteel on umbes seitseteist tuhat saabujat olnud praegu, äh, võr-, mis on siis kaheksateist protsenti rohkem kui eelmisel aastal ja mõistlik on ka mainida seda, mis tuleb ka aruandest välja et kui rääkida Lääne-Balkani rändeteest, siis olukord on seal stabiilne, ehkki liikumised on suurenenud ühe sellise mm, Kreeka, Bosnia-Hertsegoovina, Kreeka äh, vahelisel nii-öelda alamteel. komisjon hoiab olukorral pilku regulaarselt peal videokonverentside kaudu. saabujate hulga suurenemine mm, tähendab seda, et et äh, vähem inimesi merel hukkub. ja olukord on siiski kahetsusväärne, äh, hukkujaid on olnud üle tuhande kuuesaja ja hukkunute kõrge arv on midagi sellist, mis mõjutab meie rändepoliitikat tugevalt. meie välispiiride toimiv haldamine on oluline Frontexist on nüüd rohkem kui tuhat kakssada ametnikku, kes aitavad ähm, liikmesriikide piirivalvuritel ähm, välispiiri kontrollida, näiteks äh, Hispaanias, Itaalias. lisaks on ette nähtud tuhat viissada äh, piirivalvurit, kes on mm, sisuliselt kiirreageerimisfunktsiooniks ette nähtud, kui mõni liikmesriik seda abi vajab edu on saavutatud ka finants- ja operatiivabi andmisel nendele liikmesriikidele, kes on suure rändesurve all, eelkõige siis Kreeka, Itaalia, Bulgaaria ja Hispaania, nüüd ühendusepoolne rahastus rände väljakutsete lahendamiseks on kahekordistunud, kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaheksateist perioodil on see olnud kakskümmend kaks miljardit esialgselt oli ette nähtud vaid üheksa koma kuus miljardit. Hotspotid on toimiv lahendus saabuvate sisserändajate registreerimiseks, nende sõrmejälgede võtmiseks, Euroopa Piiri- ja Rannikukaitseamet, samuti EASO ja Europol on äh, omapoolseid ressursse tugevdanud, kõik on välja käinud eksperdid, kes kohapeal töötavad ja pingutustega jätkatakse selleks, et vastuvõtukeskustes tingimusi parendada. aruandes kirjeldatakse seda, kuidas päritoluriikide ja transiitriikidega on suhteid parendatud, kasutades erinevaid meetmeid selleks, et suurendada koostööd, võidelda ebaseadusliku rände vastu, aidata tegelikke pagulasi ja aidata kohalikel, nii-öelda kohaliku arenguga viitan siin ähm, Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondile, Türgi rahastule äh, ja ka meie tööle mm, seoses Lääne-Balkani riikidega. ja siinkohal ütleksin, et selle aruande vastuvõtmise päeva ja tänase päeva vahel loomulikult on toimunud ülemkogu äh, tippkohtumine ja võib öelda, et üks käegakatsutavatest äh, tulemustest veel seisneb mm, juhtide kokkuleppes IDF-ist, e Euroopa Arengufondi reservist eh, kanda üle pool miljardit Aafrika usaldusfondi ja komisjon on juba ette valmistanud asjakohase otsuse, mida esitletakse juulikuus Euroopa Arengufondi komisjonile. kasutan ka seda võimalust, et öelda, et komisjon alati, kui me räägime usaldusfondist, Euroopa Liidu usaldusfondidest, siis alati me kutsume üles, et liikmesriigid panustaksid samuti, sest vaja on vähemalt veel miljardit eurot või poolt miljardit on vaja selleks, et äh, usaldusfond endisele tasemele saada. nüüd, kui rääkida konkreetsetest otsustest, mis puudutavad rahalist tuge, siis me loodame, et varsti äh, juhtide poliitiline kokkulepe teise äh, Türgi rahastu osamakse jaoks jõuab ühele poole. proua juhataja, te ütlesite oma sissejuhatuses midagi ka ümber asustamise kohta ja tõesti suur osa aruandest äh, puudutab ümberasustamise hetkeolukorda. ümberasustamine on äh, teinud koorma kergemaks ta ähm, nendele riikidele, kuhu sisserändajad esimesena saabuvad, see on ka e-, inimeste elud lihtsamaks muutunud. Euroopa ümberasustamisprogrammid on aidanud rohkem kui kolmekümne kahel tuhandel, kes on eriti haavatavad, leida endale kodud Euroopa Liidus on tehtud ka ettepanekuid viiekümne tuhande kohalise ümberasustamise skeemi kohta, sellele vastasid liikmesriigid suurima kollektiivse lubadusega ning need skeemid on võtnud ära mm, meeleheitel kliendid inimkaubitsejatelt ja need on andnud äh, tegelikele pagulastele võimaluse saada turvaliselt Euroopa Liitu ning äh, need skeemid näitavad, et Euroopa Liit ei ole kindlus, ta ei taha kunagi olla mingisugune kindlus, vaid Euroopa Liit on äh, abiks nendele, kes äh, abi tegelikult vajavad ja ümberasustamine peab saama meie varjupaigapoliitika kindlaks osaks hiljutised sündmused on aga näidanud, et ei tohi jääda loorberitele puhkama äh, Äh, inimesed hukkuvad endiselt merel ja neid hukkujaid on liiga palju, ehk siis äh, tuleb teostada seiret toimuvate äh, arengute suhtes ja selle pinnalt tuleb kujutada enda poliitikat, seega on ka oluline jätkata mm, aruandlusega regulaarselt ja tuleb hoida silmad lahti uute rändeteede tekke suhtes maikuu keskpaigaga võrreldes on toimunud uusi arenguid, eriti ülemkogu kokkusaamine, kus keskenduti kõvasti rändele ja ülemkogu järeldused eh, kinnitavad, et tarvis on sellist kõikehõlmavat lähenemist rändele, sealhulgas ka tuleb kasvatada välistegevust, eh, tuleb välispiiri kaitset ja ka sisemised tegevused peavad olema kooskõlas eesmärkidega riigipead ja valitsusjuhid on aru saanud, et oluline on äh, võidelda rände lähtepõhjustega ja nad toetasid ka äh, tagasipöördumiste äh, arvu suurendamist, nagu komisjon on välja pakkunud ning Frontex ja EASO peavad tegema välispiiril koostööd. riigipead ja valitsusjuhid ütlesid ka, et varjupaigareformiga tuleb jõuda ühele poole nii kiiresti kui võimalik ja tuleb äh, ka minna uue lähenemise teest partnerluses kolmandate riikidega. me oleme jätkanud ka tööd nende konkreetse võtmetegevuste kallal, mis maikuu aruandes välja toodud on. üks löövatest eesmärkidest puudutab leppeid seoses äh, Frontexi ja Lääne-Balkani riikide vahel on sõlmitud täiendavaid kokkuleppeid operatiivabi puhul, mida see amet nendele riikidele pakub. toon teile näite Albaania kohta. nõukogu tegi otsuse selle leppe allkirjastamise kohta käesoleval nädalal ja Jugoslaavia endise vabariigi Makedoonia puhul on läbirääkimised käimas ja Montenegro puhul läbirääkimistega just alustati ka hädarahastuse kokkulepe Itaalia ametnikega on peaaegu ühele poole jõudnud ning Euroopa Liidu pagulaste ülemvoliniku ameti ja liikmesriikide töö ähm, evakueerimise kontekstis äh, on samuti olnud viljakas, Liibüast on evakueeritud umbes tuhat kaheksasada inimest ja kusagil tuhat kolmsada on ümber asustatud, äh, ümberasustamistaotlusi oli umbes tuhat üheksasada. ümberpaigutamine jätkub, äh, on ainult veel, kokku on ümber paigutatud Itaaliast umbes viissada inimest tööd tuleb veel palju teha. me jätkame mm, omapoolse tööga, et tulla välja eduaruande uute versioonidega. eelmisel nädalal toimus ülemkogu koosolek, mille järel tehti ka olulisi otsuseid. käesoleval nädalal on esimene Austria eesistumise mitteametlik mm, asjakohane kokkusaamine nõukogus ja me loodame ka, et Euroopa Parlament toetab meid järeldusteni jõudmisel nende oluliste dokumentide puhul ja järgmiseks proua, proua Erdovino, seitse minutit, palun. Chair um,, honorable members. suur tänu, austatud parlamendiliikmed, tahaksin lühidalt rääkida uue olemasoleva regulatsiooni äh, olemusest seitse, seitse, kolm, kaks tuhat neli, see puudutab Äh, rändeametnike võrgustiku olemasolev määrus annab raamistiku, millega reguleeritakse äh, rändeametnike saatmist kolmandatesse riikidesse liikmesriikidest ning ne, me nimetame neid ILO-deks äh, ja siis võimaldab luua ILO-de võrgustiku. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal viisime läbi põhjaliku olemasoleva juriidilise raamistiku hindamise ja esimest korda siis oli võimalus hinnata eh, selle määruse tõhusust, selle mõju ja eh, meil oli vaja eh, uue ümber sõnastatud teksti jaoks tõendusmaterjali ning seetõttu see analüüs andis meile võimaluse kahe järelduse tegemiseks. kõigepealt umbes viissada ILO-d, kes praegu töötavad liikmesriikide saadetuna kolmandates riikides, on väga kasulikud selleks, et kolmandate riikidega partnerlussuhteid luua ning äh, hallata jätkuvat rändesurvet Euroopa Liidu suunas. teiseks, olemasolev õigustik on samas äh, või ei ole suut-, suutnud äh, äh, täielikult selle võrgustiku potentsiaali ära kasutada ning äh, ei ole aidanud nendel ILO-del ühiste Euroopa Liidu eesmärkide suunas töötada. nüüd ILO-de võrgustiku juhtkond jõudis samasugustele järeldustele ja siis viimase aasta jooksul või läinud aastal siis te, tegime koostööd võrgustikuga nii Brüsselis kui ka korraldades igal pool maailmas erinevaid äh, seminare ja äh, püüdsime siis optimeerida nende ILO-de võimekust äh, ja arvesse võtta ka siis nende, nende ametnike vastutust uues regulatsioonis ettepanek, eh, mille komisjon kuueteistkümnendal mail vastu võttis, sätestab, kuidas on võimalik eh, paremini suunata ILO-de tegevust ühiste eesmärkide suunas ning eh, tugevdades ILO-de võrgustikku. muidugi nende ülesanded ei ole sugugi uued, nüüd oli vaja olemasoleva õigusteksti võimalusi ära kasutada nii palju kui võimalik ja ümber sõnastada siis vajaduse korral seda teksti ning need äh, ILO-de ülesanded ähm, on suunatud sellele, et on vaja tõhusat, tugevat koostööd teha võitluses illegaalse immigratsiooniga ja võitluses äh, inimkaubandusega, smugeldamisega. et tagasisaatmine ja tagasivõtmine kolmandates riikides vajab samuti tõhustamist ning eh, tähtis on ka ümberasustamise programmide elluviimine. nüüd eh, oluline joon selles regulatsioonis on ka ILO töö koordineerimine koha peal. komisjon eh, võttis arvesse seda, kuidas liikmesriigid on organiseerinud ILO-de tööd oma riiklikul tasandil. Äh, oluline on juhtkomitee loomine nüüd, kuhu kuuluvad siis liikmesriikide ILO-de juhid. Äh, tegemist on siis nagu tugiametiga ja koostööd tehakse sise- ja justiitsministeeriumitega. nüüd äh, see juhtkomitee peab olema selline dünaamiline organ, mis annab strateegilised suunised pikemaks ajaks ning lahendab ka praktilisi äh, otsekohe lahendust vajavaid küsimusi. Äh, see lisab nagu äh, võrgustiku juhtimisele sellise paindliku mõõtme. tähtis on ühiste instruktsioonide väljatöötamine ILO-de kasutusele võtmiseks näiteks äh, Äh, arvestades uusi rühmitusi, mis tekivad, äh, kontaktide võtmist konkreetsetes küsimustes kohalike võimudega või siis analüüside koostamisel, mis on vajalikud Euroopa Liidu ühistes huvides. me kasutame muidugi olemasolevaid kommunikatsioonikanaleid, mis on liikmesriikides juba olemas, tahame nii vähe kui võimalik praegust võrgustikku ja selle tööd häirida ja äh, samas kavatseme uue tekstiga suured, suuremad bürokraatlikud takistused ära kaotada, näiteks äh, eesistujamaa aruanded iga kahe aasta tagant, neid ei ole vaja. nüüd edasi me tahtsime suuremat õiguskindlust isikuandmete ta-, töötlemises, kui tehakse koostööd kolmandate riikidega, konkreetset set-, sätted on ette nähtud selleks, et eh, ILO teaksid, kuidas andmeid töödelda eh, oma tööülesannete täitmisel, tagasisaatmisel, tagasivõtmisel ja legaalse immigratsiooni korraldamisel. ja lõpuks komisjon näeb ette ka rahastamise eh, jällegi juhtkomitee kaudu, juhtkomitee annab siis äh, äh, rahastamiskorraldusi ning koostab ka aastaseid tööprogramme. Äh, tähtis on analüüside korraldamine, seminaride korraldamine koostöös kolmandate riikidega, aga ka ILO-dele endile, et nad saaksid omavahel kogemusi vahetada Äh, ootame siis selle regulatsiooni elluviimisel või, või selle lõpetamisel head koostööd libekomisjoniga. suur aitäh ja nüüd härra Vronski, seitse minutit, palun. suur aitäh. rasinaine. tahame tutvustada komisjoni äh, ettepanekut seoses ränd, rännet ja rahvusvahelist kaitset käsitleva äh, määruse ümbersõnastamisega. ja annan äh, sõna kolleegile. Ähm, eelkõneleja äh, siseasjade peadirektoraadist andis just äsja põhjalikke statistilisi andmeid, mis illustreerib hästi seda tööd, mida me teeme. mõned nendest andmetest tulevad Eurostatist, paljud tulevad või enamus tuleb tegelikult operatiivallikatest. me oleme aru saanud, et praegune raamistik ei ole äh, piisav selleks, et äh, hästi oma tööd teha ja seega meil on vaja palju sagedamat äh, statistika kogumist selleks, et toetada Euroopa rändekava Äh, see puudutab äh, just äh, radikaalseid muudatusi, mis on aset leidnud viimastel aastal seoses rändetulvaga Euroopa Liitu. tähtis on rännet hallata, jälgida, hinnata meie Euroopa Liidu rändepoliitikat. statistika selles valdkonnas mm, puudutab eelkõige administratiivsamme, meetmeid selles valdkonnas, äh, näiteks kolmandate riikide kodanikele välja antud äh, Euroopa Liidus viibimise lubasid, äh, samuti seda, kuidas on täidetud vastav valdkonna õigusakte. andmete kogumine lähtub praegusest kahe tuhande seitsmenda aasta määrusest lisaks sellele äh, lähtume ka komisjoni määrusest kahe tuhande kümnendast aastast, kaks tuhat kuusteist ning ähm, selles valdkonnas on olulisi, e, olulisi õigusakte veel, sinise kaardi dire-, direktiiv, ICT, üliõpilaste ja teadlaste direktiiv, seega kõikide direktiivide alusel tuleb koguda andmeid aga äh, kõik need statistikavajadused, millest siin räägiti, on saanud lisandust ka äh, vabatahtliku andmete kogumise näol, nimelt meil ei ole mingeid, äh, mingeid siduvaid õigusakte praegu, millega nõuda liikmesaktidelt äh, andmete kogumist, aga, aga liikmesriigid äh, teevad seda, koguvad andmeid ja nüüd on meil vaja uusi hallatud rännet ja pagulasstaatust puudutavaid statistikat või selle statistika kogumiseks regulatsioone. nüüd lisaks komisjoni eelnevatele aruannetele. kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe ja äh, teiste äh, määrustega seoses on nüüd vaja praegused lüngad täita. milline on meie eesmärk olnud? meie tööst, oleme tahtnud äh, statistika kogumise täpsust parandada, sagedust parandada selleks, et see vastaks äh, poliitilistele vajadustele, tõhususe, äh, andmete täielikkususe seisukohast ähm, tuleb öelda, et andmete kogumine peab muutuma kohustuslikuks ning üks eesmärke oli ka liikmesriikide halduskoormust vähendada, vähendada miinimumini ja samas pakkuda äh, nii palju kui võimalik paindlikkust. määruse ettepanek äh, puudutab kõigepealt äh, esmataotlejaid, kes soovivad pagulasstaatust, samuti alaealisi, kes on saatjata, samuti ümberasustamise andmeid, detailsemad andmestiku Dublini määruse kohta taotlused, äh, edasisaatmised ja nii edasi. samuti soovime äh, tagasisaatmise statistikat detailsemalt ning elamislubade statistikat, mis oleks detailsem. Äh, need statisti-, statistilised vajadused selgitati välja sidusrühmadega konsultatsioonide käigus algust tehti juba kahe tuhande seitsmendal aastal, äh, uued äh, andmete kogumisnõudmised võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal juba vastu ja jätkuvalt on konsulteeritud sidusrühmadega, et jälgida, kas on tekkinud mingeid äh, lünki, kas on mingeid puudujääke. meil on väga tihedad kontaktid olnud liikmesriikide ekspertidega, samuti väga tihedad sidemed Euroopa Komisjoni vastavate peadirektoraatidega. DG Home ja Euroopa äh, pagulasamet või pagulaste toetusamet ja Frontex on meie partnerid. ning meil on veel äh, kontakte olnud. ja oleme juba rohkem kui kümme aastat teinud, teinud stati-, statistikaalast tööst spetsiaalse töörühma kaudu. aitäh, avan nüüd arutelu. kavatsesin anda sõna Roberta Metsole, EPP koordinaatorile kõigepealt, aga tema räägib hiljem ja siis võtame Birgit Sipeli. tahaksin kõigepealt äh, anda sõna Katariina Kinnitšile, sest ta räägib siis Silki Jengi nimel aitäh. Jorge Steves eh, ei ole siin, eh, teie olete mul juba nimekirjas, Natalja Kriisbeck nüüd. aitäh. aitäh, Sofi. mõned sõnad eh, selle teemaga seoses, mis on väga huvitav teema. sest tegemist on ettepanekuga, mis on väga õigeaegne, on väga hea algatus nii arvestades praegust olukorda ja arvestades operatiivse töö korraldust selles valdkonnas ning nagu just kuulsime ning nagu seda dokumentidest näeme, on infovahetus äh, äärmiselt oluline selles valdkonnas. võiks öelda, et äh, sideametnike töö, rände sideametnike töö võiks Ähm, seda võiks hinnata praegu kui liiga liikmesriigi keskset. see on, see ei ole piisavalt Euroopa tasandile toodud. ei ole piisavalt äh, ühtlustatud, nii et äh, mina omalt poolt koos raportööriga üritaks seda operatiivses plaanis teha Euroopa likumaks. kuna ja, ja nagu on juba kolleegid mõista andnud, tuleb kõiki neid küsimusi käsitleda ning mõelda ühiselt järgi selle üle, kuidas täita lüngad. selleks, et äh, sideametnike Euroopa võrgustik oleks tõesti tõhus operatiivses plaanis sideametnike võrgustik ning teiseks on väga oluline muuta see süsteem operatiivselt toimivaks eri asutuste koostöö plaanis eile kuulsime siin Katrin de Bollilt Europoli seisukohta ning ka tema märkis oma ettekandes, et kogu äh, see sidemete võrgustik EASO ja Europoli liikmesriikide ja teiste vahel peaks toimima paremini, et see on üks eesmärke, panna nad paremini koostööd tegema ning ka käesolev tekst ja algatus üritabki seda teha. niisugune lühike kokkuvõte ja me kavatseme raportööriga loomulikult koostööd teha selle parendamiseks. ma ei näe Kornelia Ernsti, siis eh, Julia Sartini. aitäh. lubage, et ma keskendun Euroopa rändetegevuskavale. Eh, kõigepealt koordinaatorid, siis raportöörid ja siis eh, teised sõnasoovijad, te olete mul nimekirjas, aitäh. tehnilises plaanis ei ole see oluline aga rohelised on natuke suurem fraktsioon kui kuue, nii et tehnilises plaanis tundub, et mul on täiesti õige koht sõna võtta. Eh, olgu sellega, kuidas on, aga tahaksin rääkida Euroopa rändetegevuskavast ning eh, üritan paremini mõista, eile käisid, käisid meil siin Austria sise- ja justiitsminister kes selgitasid oma programmi järgnevaks pooleks aastaks muuhulgas rände ja varjupaiga valdkonnas ning mul on endiselt küsimusi. tahaksin mõista ja kuulda komisjoni selgitust, kuidas nemad näevad järgmist pool aastat või võib-olla aega kuni järgmiste Euroopa valimisteni ja uue komisjoni ametisse astumiseni seoses mitmete teemadega, mis praegu seisavad näiteks leppisime komisjoniga kokku ümberasustamise menetluse direktiivi, mis on järgmine asi, mida, mis ette võetakse ja kuidas komisjon näeb tippkohtumise, kahe nädala taguse tippkohtumise tulemusi, kus räägiti konsensusest nõukogus Dublini teemal. me teame, et kui nõukogu otsib konsensust, siis parlamendiga ei räägita, nii et võib-olla komisjon saaks meile asja valgustada. ning eile Austria eesistuja, kui talt küsiti siis nende Euroopa Liidust väljas asuvate tagasisaatmisplatvormide kohta, siis öeldi järeldustes, et me peame seda võimalust uurima. no nagu te mõistate, ma ei, ma ei taha, et te selle uurimise kiiresti lõpule viiksite, aga kas te saaksite äkki mulle pakkuda välja mingi parema mõtte äh, Eh, lisaks nendele uutele algatustele, mis teil käigus on, kuhu me liigume Euroopa üldise varjupaigasüsteemiga praegu, aitäh! ma ei näe härra Zelstrat, nüüd raportöörid, proua Kingi ei ole siin, proua Kinnichi loeb tema nimel ette seisukoha. aitäh! räägin proua Kienge nimel, kes on praegu Malis ja juhib seal valimiste vaatluslähetust. tahaksin vabandada komisjoni esimehe ja kolleegide eest tema nimel, sellepärast et ta ei saanud siia tulla. nüüd proua Kienge soovib tänada komisjoni esitluse ning muudatusettepanekute eelnõude eest seoses Euroopa mm, sissesideametnike võrgustikuga rändevaldkonnas. juba kaks tuhat viisteist ettepanekus rände tegevuskava kohta tunnustas komisjon vajadust aktiivselt rakendada kõiki poliitilisi tegevuskavu ja vahendeid, mis on meie käsutuses nii sise- kui välispoliitiliselt selles valdkonnas ning seda silmas pidades kõik sidusrühmad ja osalised nii Euroopas kui kolmandates riikides eh, peaksid tegema koostööd, neid on kutsutud üles koostööd tegema. prioriteedid tuleb paika panna eh, koostöös kolmandate riikidega, sea-, selleks, et paremini ohjata rännet, eh, samas austades põhiõigusi ja vabadusi. rände sideametnik, rände sideametniku instituut on selgelt ühitatav selle raamistikuga olgugi, et nagu komisjon on oma ettepanekus öelnud, ei ole nende potentsiaal veel täielikult rakendunud, nende sideametnike potentsiaal. me oleme näinud ka, et infovahetus ei ole piisav ning info jagamine. raportöör proua Kienge leiab, et, et üle neljasaja viiekümne sideametniku eri riikides on võrgustik, mis annaks tohutu, tohutud võimalused rändevoogude ohjamiseks. proua Kengi on päri enamuse sätetega komisjoni ettepanekus ning esitab omalt poolt üksnes mõned muudatusettepanekud selleks, et muuta infovahetus sujuvamaks ning tagada paremini haavatavate isikute põhiõigused ning ning tagada, et tagasi mittesaatmise põhimõte leiaks järgimist määruses. ning seda ma tahtsingi öelda proua Kingi nimel, proua Vikström. aitäh! tahaksin tänada komisjoni kõigepealt info eest, mille te meile esitasite täna hommikul ning kolleege tahaksin tänada usalduse eest, et olete minu nimetanud raportööriks rändestatistika teemal ootan tihedat koostööd kõigiga, nagu alati, ning usun, et kõik on päri sellega, et rändestatistika ei ole küll väga kuum teema, e, nii kuum nagu teine teema, millega ma tegelen, Dublini määrus või teised teemad Euroopa ühises varjupaigasüsteemis, ent on sellest hoolimata väga tähtis, sest e, enam kui kunagi varem on meil vaja tõenduspõhist lähenemist e, varjupaiga ja rändevaldkonnas ning eh, selleks, et niisugune lähenemine oleks võimalik, on meil vaja statistikat kõigi oluliste küsimuste kohta. proua esimees, leian, et poliitika minu hinnangul ja ma loodan, et kõigi teiste hinnangul ka, peaks rajanema tõenditel, teaduslikel tõenditel. minu hinnangul peaks meil olema väga pragmaatiline lähenemine sellele teemale ning vaatamata sellele, missugused võivad olla Euroopas arvamused rändepoliitika teemal, me kõik peaksime püüdlema usaldusväärsete andmete ja statistika poole, mis aitaks meil paremini ja täpsemalt näha neid probleeme, mida meil lahendada tuleb praegu. hetkel analüüsin komisjoni ettepanekut ning koostöös variraportööridega äh, töötame selle läbi ja tegeleme sellega täna veel päeva käigus. ma ei hakka rääkima äh, raportist veel, aga meie uuri-, sellest, kui palju me oleme seda teemat analüüsinud, näeb, et näib, et liikmesriigid koguvad tegelikult palju rohkem andmeid, kui nad Eurostatile jagavad. paljud on valmis jagama andmeid vabaühendustega ning avaldama seda mitmetes siseriiklikes aruannetes, mis näitab, et vähemalt palju, palju sellest statistikast seda ei nähta väga tundlike andmetega, andmetena. ning äh, siis andmete kategooriate lahkulöömine äh, ja täpsustamine aitaks saavutada paremini võrreldavat statistikat Euroopas ilma oluliselt suurendamata liikmesriikide halduskoormust. minu eesmärk on esitleda teile äh, raporti eelnõud enne kümnendat septembrit, et oleks võimalik kahekümne seitsmendal septembril seda komisjonis arutada. muudatusettepanekute tähtaeg tuleb neljandal oktoobril ja minu kava on äh, valmistada see, saada see teema valmiks hääletuseks komisjonis kahekümnendaks novembriks ning triloogi mandaadi saaks siis kokku leppida novembri lõpus toimuval minitäiskogul. ajakava on üsna tihe ent jätab meile võimaluse viia läbi triloogid meie mandaadi ajal, kui loomulikult nõukogu on valmis selle teemaga tegelema ja omalt poolt kõik ära tegema, mis vaja on. meie peaksime hakkama saama selle kava põhjal, aitäh! tänan, kolleegid! oleme natuke aega vast maha jäänud, mul on neli täiendavat sõnasoovi, härra Stehhovski, proua Veržia, proua Miranda ja härra Lopez Aguilar annan teile kõigile poolteist minutit, täpselt poolteist minutit, ja siis saab sõna komisjon väga lühikeseks vastuseks küsimustele, millele komisjon leiab, et ta saab vastata ja siis tuleb hääletus. härra Tehhovski, proua esimees, teen ruttu. tahaksin kõigepealt tänada raportööri ja komisjoni ning nüüd esitan proua Mussolini seisukoha Euroopa poliitilised juhid on lõpuks pannud paberile selle, et et Euroopa edukas rändepoliitika, mis hõlmab nii sise- kui välispoliitiliste vahendite kasutamist ning rajaneb ennustatavatele ja ratsionaalsetele reeglitele varjupaiga ja rände teemal ning teiselt poolt struktureeritud koostöö päritolu- ja transiitriikidega on need alused, millest lähtuvalt me saame selle valdkonnaga tegeleda. sideametnike võrgustik peaks saata, saatma esindajad riikidesse, kellega on vaja pidada konstruktiivset dialoogi ning see on eeltingimus selleks, et edukalt võidelda inimkaubitsemise ja ebaseadusliku sisserändega. omalt poolt tahaksin öelda statistika plaanis, et meil on vaja usaldusväärset statistikat ning mul on küsimus komisjonile. tahaksin küsida olukorra kohta Rootsis. kui te olete jälginud oma aruandes seda, mida toimub, mis toimub praegu Malmös, kus, kus jõugud on, on toime pannud tegusid. aitäh, proua Žia. aitäh, proua esimees. tahaksin kõigepealt äh, Äh, rääkida sellest, et tõlgid soovivad meile sõnumi ette lugeda ning äh, öelda, et ma olen küll raportöör äh, kahe teksti osas, üks nendest statistika ja Kornelia Ernst, Kornelia Ernst, ma pidin tegelikult tema nimel sõna võtma koordinaatorina, aga aga mul läheb muidugi osa aega selle peale ära juba praegu, seoses metoodikaga, üks tund nii rände tegevuskava ja statistika osas, mis on kaks uut dokumenti, mis on esitatud, see ei ole hea, hea tegevuskava ja me ometi me oleme sellega harjumas. vabandust äh, tõlkide ees, aga ma pean tegema väga ruttu. ning räägin Euroopa rände tegevuskavast peamiselt. tahaksin, et pöörduksime tagasi aastasse kaks tuhat viisteist kui see tegevuskava välja pand-, pakuti, siis oli seal neli peamist tegevussuunda, mis olid omavahel tasakaalus. praegu, missugune on olukord, kui me vaatame eh, Euroopa rändetegevuskava, mis on selle dokumendi pealkiri, aga sisuliselt eh, tegeldakse siin ainult ebaseadusliku tegevuskavaga, nii et see ei ole loogiline see ei ole loogiline selles lähenemises, muuhulgas ka parlamendis lähenemises, lähe-, parlamendipoolsest lähenemisest, et me oleme selle mänguga kaasa läinud. olgugi, et me räägime, et me soovime, et oleks terviklik lähenemine meil rändele, et meil oleks nii sise- kui välispoliitiliste vahendite kasutamine siin, et äh, marsruudid, mida mööda inimesed käivad, millega me tegeleme, praegu me tegeleme ainult ebaseadusliku sisserände teedega. nii et see ei ole loogiline. ja tahaksin äh, tahaksin mm, väljendada kahetsust selle üle, et viimane nõukogu või ülemkogu taaskord usaldusfondi kandis osa Euroopa siseste programmide rahasid üle. mul on, oleks hea meel teha Cecilia Wikströmiga koostööd selles küsimuses, aga kui me seda statistikat õigesti peaksime, siis tõenäoliselt õnnestuks meil maha võtta terve rida valesid. kuue poolt meil meil ei ole olnud veel võimalust sõna võtta selle teksti osas. vabandust, meil on aega äh, ainult nii palju, me võime siin küll istuda terve, terve päeva õhtuni välja, aga igal juhul praegu meil see aeg ette nähtud on. kolleegid, kes äh, siia saali sisenevad, palun austa, palun näidake üles austust inimeste vastu, kes räägivad. et meil oleks võimalik ruttu sõnavõtud ära teha ja minna hääletuste juurde. proua Miranda, poolteist minutit, aitäh! tahaksin pakkuda teile infot, mille äh, ma sain teada eelmisel nädalal. seoses statistikaga äh, ja nende inimeste arvu kohta, kes on hukkunud, kas me, kas me seda ikkagi, kas on meil andmed, kas inimesed, kes merel hukkuvad, kas nemad arvesse ei lähegi? Euroopa rändepoliitika koordineerimisel kas arvestatakse seda nendes liikmesriikides nagu Itaalia või Malta, mis ei soovi laevu vastu võtta, kes saabuvad. Te räägite sellest, kuidas parandada seda poliitikat, aga igal juhul see Hispaania lipuga, lipu all sõitev laev eelmisel nädalal ei saanud ei Itaalia ega Malta sadamates silduda. ja meie parlamendiliikmed olid seal peal ka. et väga tore, et meil on ilusad dokumendid ja õigusaktid, aga statistika nende inimeste arvu kohta, kes on hukkunud, seda meil kuskil ei ole. ning tahaksin komisjonilt saada vastuse. komisjonilt, kellele meie suunasime terve rea küsimuse, millele me, küsimusi, millele, millele me ei ole vastuseid saanud. et kuidas meil on võimalik niisugune olukord, kus Euroopa äh, laeva ei lasta Euroopa sadamasse, meil peaks häbi olema Euroopa institutsiooni, Euroopa Parlamendi liikmetena. härra Lopes Aguilar aitäh! ja komisjon. Euroopa rändetegevuskava mul on neli, neli punkti või neli märkust. me oleme väga põhjalikult rääkinud sellest teemast viimased neli aastat juba Euroopa Parlamendi mandaadi ajal ning iseäranis viimasel täiskogul. ning äh, mina arvan, et te võiksite lihtsalt rääkida neljast äh, teemast, mis on arutelul tõstatatud viimasel täiskogul Strasbourgis kõigepealt äh, siis äh, sadamad, kus äh, isikud saavad maale tulla. kuidas see on realiseeritav, nii et oleks tagatud rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine ja inim- ja põhiõigused? põhi, kuidas saaks seda korraldada Põhja-Aafrikas ilma kahepoolsete lepingute sõlmimiseta selle toimimiseks? teiseks, hõlbustamisdirektiiv. palusime seda direktiivi muuta selleks, et eh, ei oleks võimalik kriminaliseerida e-, elude päästmist avamerel. kolmandaks, enamus Euroopa Parlamendist on korduvalt nõudnud seaduslike võimaluste loomist rändeks, sisserändeks, sest kui seda ei ole, siis me saamegi rääkida ainult ebaseaduslikust sisserändest, sest seaduslik sisseränne ei oma mingit võimalust. neljandaks, vabatahtlik solidaarsus ei ole solidaarsus ning ei täida, ei vasta sellele mandaadile, mis on kirjas artiklis kaheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingus. kuidas komisjon kavatseb tagada selle, et solidaarsus oleks siduv kõigile liikmesriikidele, mitte ainult neile, kes on valmis vabatahtlikult solidaarsed olema? aitäh! Teie sõnum on selge, nüüd lühidalt sõna komisjonile. Teil on ka poolteist minutit aitäh! võib-olla kolm asja ütleksin. esiteks, eduaruanne, mis on ühtne äh, dokument, ühtne aruandedokument, ütleb juba oma sissejuhatuses, et aruanne annab ülevaate edusammudest kõigis äh, suu-, kõigil suundadel Euroopa rände tegevuskavas, sellepärast me käsitlemegi seda ühes dokumendis ning see näitab, äh, et me üritame oma tööd teha sidusalt ja, ja lähtuda samast metoodikast. muide, eelmisel nädalal Euroopa Ülemkogu saatis ka selge sõnumi meile, öeldes, et äh, rände tege-, küsimustes on terviklik Euroopa lähenemine, mis tugineb meie väärtustele, on ainus võimalik tee lahendamaks neid probleeme, mis meie ees palju praegu seisavad Euroopa Liiduna. ning äh, riigijuhid, riigipead ja valitsusjuhid andsid muuhulgas suuniseid ka järgmiste sammude osas äh, kolmel peamisel suuma, suunal, mis on välismõõde, sisemõõde ja välispiiride kaitse. ning me praegu nendega töötame nende suunistega. muuhulgas äh, varjupaigasüsteemi reformimine ning võimaluste uurimine regionaalseks koostööks Euroopa Liidus äh, maale tulemise võimaldamiseks ning äh, koostöö kolmandate riikidega osas. lõik kolm nõukogu järeldustes ütleb, et päris palju on meil infot juba olemas praeguse olukorra kohta ning rõhutada tuleb, et päris palju on saavutatud edusamme Bulgaaria eesistumise ajal. selleks, et äh, vähendada nende küsimuste ringi, mille üle tuleb läbi rääkida ning ma viitasin kahele konkreetsele õigusaktile varjupaiga osas, äh, mille osas tuleb leida konsensus, nimelt Dublini määrus ja täiendavalt äh, ka varjupaiga menetluste ettepanek. see tähendab, et meie töö nõukoguga jätkub, eesmärgiks on niipea kui võimalik jõuda kokkuleppele ning äh, eduaruanne selles plaanis tuleb oktoobris. aitäh, vabandust, et pean teid katkestama, aga aega meil ei ole. proua Adovino. ta lahkus ja küsimusi temale rohkem ei olnud, proua, härra Honskin. saan üksteist tänada teid toetamast, meie jõupingutusi. tundub, et kõik küsimused vastuseid ei saanud, aga selle teema juurde pöördume niikuinii veel tagasi, sellepärast et menetlus alles algab. nüüd lühidalt hääletus, enne kui volinik King siia jõuab Okay, first vote. Uh kõigepealt Corrao raport, võitlus kriminaalõiguslike vahenditega rahapesu vastu, neli hääletust, hääletus on avatud kõneleja mikrofon lülitus välja. vastu võetud. edasi Ernsti raport Isikute kaitse isikuandmete töötlemisega seoses ühenduse asutustes ja ametites ning äh, niisuguste andmete vaba liikumine, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas raport, proua Skrispeki raport arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud suure enamusega ning viimane Vossi raport Euroopa Liidu kriminaalõigusalase koostööamet, hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppes jah, see on minu elu kõrghetk. vastu võetud. niisiis. oleme tasa teinud kaotatud aja ning järgmine punkt. kolmas liibe julgeolekualane arutelu volinik Kingiga kolleegid, kui tohin paluda, siis palun istuge. ja palun vestlused pidage maha väljaspool koosolekusaali, sest me tahame kuulata, mida on öelda volinikul okay, welcome, commission. tere tulemast, härra volinik. tere tulemast kolmandale liibekomisjoni julgeolekualasele dialoogile, mille teemaks on Prümmi otsused ja ka Euroopa Liidu broneeringu info, mis on minu üheks lemmiksteemaks, ütleb proua Intvelt sissejuhatuseks, meil on poolteist tundi aega toimunud on ka ettevalmistav ekspertide koosolek juuni lõpus ja parlamendi poliitikaosakond tutvustas professor Toomi äh, uuringut, mille koopia võib ka saada siit ukse kõrvalt. eksperdid kuulasid ka mitte ainult komisjoni, vaid ka komis-, vaid ka nõukogu äh, ettekandeid Saksamaalt, Hispaaniast, Hispaania terrorismivastase võitluse keskus eh, rääkis Euroopa PNR-ist, professor Toom keskendus DNA andmete vahetamisele liikmesriikide vahel eh, ning ähm, probleem seisneb selles, et äh, praegu on puudu statistilised andmed, mis ei võimalda tuvastada päringu tabamusi seoses kuritegude äh, ennetamisega, ehk siis asi seisneb äh, andmete kogumise ja vahetamise väärtuse tunnustamises ning ähm, andmete töötlemise puhul praegu ei ole kõik korras. nõukogu sekretäriaat andis teada Prümi äh, rakendamise hetkeolukorrast tegelikult tähtaeg oli kahekümne kaheksas august kaks tuhat üksteist ehk siis seitse aastat tagasi ja aruande kohaselt tuleb välja, et suurem osa liikmesriikidest ei suuda tegutseda kõiki tüüpi andmetega. Saksa BKA ekspert rõhutas, kui oluline ja vajalik on prümmipõhise andmevahetuse toimimine ja ta ütles, et seda peaks ka edasi arendama rahaliste vahendite puudumine liikmesriikides on väidetavalt üks põhjustest, miks äh, äh, rakendamine ei toimi. pärast päringu tabamist, tabamust peaks äh, käivituma vastastikuse õigusabi menetlus, aga see saaks olla parem, sest et see ei ole Euroopa Liidu tasemel harmoneeritud. komisjon andis aru olukorrast EU PNR-i teemal, kümme liikmesriiki on juba öelnud, et nad on PNR direktiivi üle võtnud ja kõik liikmesriigid on väga pühendunud ähm, edasiste sammude saavutamisele. komisjon on saanud kakskümmend teatist liikmesriikidelt äh, selle kohta, et nad kavatsevad direktiivi rakendada ka Euroopa Liidu siseste lendude puhul. parlamendiliikmed küsisid selle kohta, kas Prümi andmekaitsevõrgustik täidab uut politsei andmete kaitse Äh, direktiivi nõudeid, mida ei ole tegelikult rakendatud, ainult kaks liikmesriiki rakendavad seda, mis on kaks on natuke rohkem kui null, aga väga vähe tegelikult. aga härra volinik, te saate võimaluse äh, rääkida hetkeolukorrast. Äh, parlamendiliikmed küsisid ka, kas PNR direktiiv vastab nõudmistele, mille on kehtestanud Euroopa Kohus ja juhiti tähelepanu ka äh, lünkadele, nagu näiteks tšarterlennud, eralennud, droonid ja sadamad. ja härra volinik, te saate nüüd sõna viisteist kuni kakskümmend minutit Prümi või PNR-i teemal ja te võite ka proovida ennetada meie küsimusi ja siis järgneb arutelu. härra volinik, palun. aitäh ja väga meeldiv on teid siin näha, proua juhataja, mul on alati hea meel siin äh, olla ning ma juba ootan seda võimalust, et anda teile eh, uusim ülevaade nendest arvudest, mida te mainisite. ma olen alati tänulik selle võimaluse eest pidada teiega arutelu, jätkata seda arutelu seoses meie eh, pingutustega luua julgeolekuliitu ja mul on väga hea meel, et me saame rääkida tõesti mis tahes äh, meie töö aspektidest seoses Julgeolekuliiduga kas siis täna või siis septembri alguses struktureeritud dialoogi raames seoses terrorismivastase võitlusega äh,, Äh, keskenduda nendele vahenditele, mida terroristid võivad kasutada, relvad, lõhkeained, rahastus ka, mida te just mainisite, samuti võime rääkida meie vastupanuvõime kaitsest, avaliku ruumi kaitsest, meie pingutustest seoses radikaliseerumise vastase võitlemise, võitlusega meie kogukondades ja ka internetis, meie tööga äh, organiseeritud kuritegevuse vallas, äh, politsei koostöö, küberkuritegevuse vastane võitlus, mis on keskse tähtsusega äh, Mm, töönis direktiivi rakendamisel selleks, et saaks küberkurite, küberjulgeoleku akti ümber asjad korda, samuti võitlus desinformatsiooni vastu, mis on nüüd väga oluliseks muutunud äh, seoses üldise julgeolekuga, aga ka valimiste julgeolekuga, ma võin kõikidest nendest teemadest rääkida. Teie olete palunud, et me täna keskenduksime PNR direktiivi ja prümmotsuste teemadele ja nendest teemadest räägin ka meeleldi, sellepärast et need on fundamentaalsed elemendid Euroopa Liidu poolsel vastusele seoses äh, terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja ka küberkuritegevusega. Need on selliseks tugisambaks seoses infovahetusega no ma tean, et te pöörate sellele erilist tähelepanu. ma ütlesin ka varem ja ma ütlen seda veelgi enam, sel-, kui me tahame luua toimivat julgeolekuliitu, siis tuleb täita neid lubadusi, mille me oleme ühiselt andnud. ja tuleb kasutada ära olemasolevaid otsuseid ja olemasolevaid vahendeid nii palju kui võimalik ja kui neid ei kasutata piisavalt, siis tuleb teatud meetmeid võtta selles valdkonnas broneeringuinfo direktiiv on üks selline ehituskivi Euroopa Liidu lahendusest terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu, ei ole teisi vahendeid, mis aitaks tuvastada tundmatuid kahtlusaluseid sellisel määral nagu PNR andmete vahetamine ja sellised kahtlased äh, reisimismustrid aitavad tuvastada ja ära hoida raskeid kuritegusid, sealhulgas terrorismi. direktiivis lepiti kokku Euroopa Liidu tasandil pärast pikka vastuolulist seadusandlikku protsessi ja nüüd tuleb tagada, et need, et see töö ei leidnud aset ilmaasjata, ehk siis tuleb teha nõnda, et seda otsust ja seda mõjukat vahendit kasutataks nii hästi ära kui võimalik nagu te kuulsite, siis äh, kahekümne viiendal mail rakendamise tähtaeg kukkus ja praeguseks hetkeks uusi, ma arvan, viisteist, viisteist liikmesriiki on äh, ametlikult teada andnud komisjonile nendest meetmetest, mida nad on võtnud äh, broneeringuinfo direktiivi ülevõtmiseks. ja Euroopa Liidu raames see, et direktiiv ei ole üle võetud, teeb mulle muret küll aga on põhjust uskuda, et järgnevate nädalate jooksul liikmesriigid teevad omapoolse töö ära ja võite usaldada, et ka meie hoiame neil pilku peal. nüüd mõned liikmesriigid ei ole küll väga kaugele jõudnud rakendamise protsessis, aga siiski kõik liikmesriigid minu hinnangul vähemalt on võtnud endale kohustuse direktiiv ikkagi üle võtta ja nad arendavad oma broneeringu infosüsteeme kui vaadata seda teavet, mida me liikmesriikidelt saame, siis broneeringu info analüüsimine annab juba praegu käegakatsutavaid tulemusi, näiteks käesoleva aasta äh, aprillis ma käisin Belgia asjakohases üksuses, ainult kolm kuud pärast nende süsteemi käivitumist oli juba broneeringu infosüsteem andnud käegakatsutavaid tulemusi seoses sularaha ja narkootikumide liikumisega äh, ja ka terrorismi kahtlust alustega. lisaks äh, aitab äh, lisaks, kui kõik liikmesriigid ei ole seda üle võtnud, siis kogu Euroopa Liidu tasemel ei toimu broneeringu infoga seonduv nii hästi kui võimalik, samuti probleeme on Europolil andmetele juurdepääsuga aga Euroopa Liidu broneeringu infomehhanism on, eh, nagu varemgi öeldud, täpselt nii tugev kui selle nõrgim lüli. lüngad selle ülevõtmises eh, tekitavad ka probleeme mm, õiguskindlusega lennuettevõtjatele, sest et on, ei ole ebaselge, missugused on nende kohustused Euroopa Liidu eri liikmesriikides. lisaks eh, probleem on ka andmekaitsega, sest et kõikides liikmesriikides peaks saama andmekaitsenormidest kasu viimaste aastate jooksul on komisjon teinud märkimisväärseid samme selleks, et liikmesriigid saaksid direktiivi üle võtta, me oleme pakkunud rahastust, oskusteavet, jaganud parimaid praktikaid ning teiega enne koosolekut vahetatud äh, kirjades me ütlesime ka selgelt välja, mis, milles seisneb see toetus, mida me oleme liikmesriikidele pakkunud. samuti me oleme sellist äh, omavahelist abi peer, peer-to-peer abi äh, Äh, edendanud nende liikmesriikide vahel, kellel on rohkem kogemusi, nendega, kellel on vähem kogemusi ning me äh, toetame ja toetame ka edaspidi selliseid äh, abistamise meetmeid. senikaua me teeme kõik endast oleneva selleks, et täielikult rakendataks direktiivi, see on meie roll komisjonina ja vajadusel me läheme ka rikkumismenetluste teed praegu käesoleval kuul, juulis, äh, hindame meetmete võtmise võimalust nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole praeguseks hetkeks andnud teada direktiivi ülevõtmisest. broneeringu info peaks ka võimaldama õiguskaitseasutuste vahelist äh, and-, nendevahelist andmevahetamist ja need PIU-d Äh, peavad äh, saama andmeid kiiresti, turvaliselt vahetada, on kaks pilootprojekti käivitatud selles valdkonnas, aga praegusel hetkel on Europoli äh, Sienna süsteemiga seotud kuueteist liikmesriigi PIU-d. kui vaadata nüüd ähm, tulevikku, siis me oleme nõus ja valmis liikmesriikidega vahetama parimaid praktikaid seoses direktiivi rakendamisega. nüüd Prüm infovahetus, ma arvan, kõik on nõus, on äh, õigusalase ja õiguskaitsealase koostöö keskmes Euroopa Liidus ja Prümi otsused on siin äh, olulised, aga nagu te ütlesite, kümme aastat olemas olnud, siis Prüm on olnud minu hinnangul oluliseks vahendiks Euroopa Liidu tasandil, see on aidanud lahendada kuritegusid, selle kasutamine on igal aastal kasvanud ja tagasiside liikmesriikide õiguskaitseasutustelt on selline, et Prümiga ollakse rahul. oleme teile ka andnud üksikasjalikku statistikat Prümi kasutamise kohta, aga Prümi otsused ei ole veel kõik liikmesriigid rakendanud, olenemata sellest, et komisjon on pakkunud nii rahalist kui tehnilist abi ja aidanud jagada parimaid praktikaid. aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist äh, sellel perioodi jooksul pakkus komisjon rohkem kui kakskümmend miljonit eurot Prümi projektide jaoks. praeguse äh, sisejulgeoleku rahastamise raames on liikmesriikidele antud kakskümmend kaks miljon, miljonit äh, seoses andmevahetamise parandamisega, pluss veel kolm miljonit kriminaalteabe äh, arendamiseks. ning äh, tähtaeg Prümi jaoks oli juba tegelikult aastaid tagasi, nagu te meile meelde tuletasite, ning äh, rikkumismenetlused nelja liikmesriigi kohta on endiselt avatud, aga kõik neli riiki on näidanud, et nad on tegemas samme selle korrektse rakendamise suunas. ehk siis praegu on hea aeg hakata rääkima Prümi tulevikust, sellest, mis, kuidas seda tulevikku võiks käsitleda praegused puudujäägid seisnevad päringu tabamusele järgneva menetluse keerukuses, lisaks on toimunud arengud tehnoloogia ja kriminalistika vallas, mis peaks samuti mõjutama seda, kuidas me Prümi tulevikust mõtleme ja ka Euroopa andmekaitserežiim on muutunud, nagu politsei andmekaitse direktiivi puhul on kokku lepitud, siis mais kaks tuhat üheksateist vaadatakse Prümi teema uuesti läbi selleks, et olla direktiiviga kooskõlas ja kui vaja, siis teeme asjakohased ettepanekud nende õigusaktide parandamiseks. komisjon hindab ka uute andmekategooriate ja tehniliste lahenduste võtmise mõttekust, tehtavust, tõhusust, selle kõige tarbeks komisjon viib läbi sellise mõeldavuse uuringu kõikide liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega äh, koostöös ja rõhutaksin ka parlamendi tehtud uuringut seoses ähm, DNA äh, andmetega, et see on ka oluliseks sisendiks. komisjoni uuringu tulemused tulevad järgmise aasta alguses. nüüd, kui tohiksin, siis kasutan võimalust, et öelda paar sõna äh, meie töö ähm, kohta kohta seoses infosüsteemidega. Eh, kõigepealt infolünkade ületamine. ma tahaksin tänada teid, eriti proua Kalli, kes oli raportöör ja ka variraportööre eduka hääletuse eest ETIAS-e teemal eelmise nädala täiskogul, mm, sest eh, kui on olemas see ETIAS-e süsteem ja entry-exit süsteem, siis need süsteemid aitavad hoida meie piire turvalistena ja meie kodanike julgeolekut kaitsta. edasi, EU-LISA hääletuse puhul taaskord tänaksin siin raportööri proua Makoveid ja variraportööre. Need lahendused aitavad tänapäevastada nii piirihalduse kui äh, Äh, õiguskaitse infosüsteeme ja EU-LISA on oluliseks komponendiks selles töös. teiseks, kui rääkida infosüsteemide koostalitlusvõimest, millest me oleme varemgi rääkinud ja ilmselt räägime üksikasjalikumalt veelgi sellest teemast, siis ähm, koostalitlusvõimest rääkisime me juunis ja siis parlamendiliikmed tõstatasid mitmeid küsimusi ja kuna siis ei olnud aega neile täielikult vastamiseks, siis äh, ma olen Claude Murachile kirjutanud vahepeal ja loodetavasti selle kirjaga olen andnud ka vastused nendele küsimustele, mis jäid lahtiseks viimati. osa kusjuures olid teie küsimused, proua juhataja. aga mm, ütleksin ka, et muidu olen igati nõus rääkima nendest teemadest süsteemide turvalisuse tõstmine peab käima käsikäes põhiõigustega ja andmekaitsega. nagu te teate, me oleme Euroopa andmekaitse inspektorit ja põhiõiguste ametit kaasanud igati eh, nende koostalitlusvõime ettepanekute kontekstis ja nende sisend on olnud kasulik. ma tänan ka seda, et raportöörid ja liibekomisjon on eh, näidanud üles soovi kiiresti nende teemade läbivaatamisega edasi liikuda, pärast suvevaheaega tahame kolmepoolselt hakata teemadega tegelema ja loodetavasti jõuame läbirääkimistega ühele poole käesoleva aasta lõpuks. kokkuvõtteks, infovahetuse puhul töö tõhustamine on oluliseks sammuks Julgeolekuliidu äh, tõhususe tagamisel ja tahaksin veel kord tänada teid meie ühise töö eest viimaste kuude jooksul, viimase aasta jooksul. ma loodan, et me oleme teinud piisavalt edasitööd, ma tahaksin, et me käiksime ühte sammu ja et meie koostöö oleks ühtne ja tugev. aitäh ja kõigepealt annaksin sõna koordinaatoritele või õigemini nendele, kes on kohal, proua Metsalat ei ole, seega proua Sippel, palun. aitäh, <clears throat> proua esimees, mul on terve rida küsimusi. kuuleme sageli, kui räägitakse julgeolekust, et me ei tee piisavalt, me peame tegema rohkem selleks, et kaitsta oma kodanikke. kui ma vaatan kuriteo statistikat, siis tegelikult ei ole suurenenud kuritegude arv, paljudes valdkondades on see isegi vähenenud. millest me siis räägime, et me peame rohkem tegema? teine küsimus, kuulsime tänase raportiga seoses, millest me räägime, et me piisavalt ei tee, kui see, mis laual on praegu, ei leia rakendamist või rakendate seda igal pool, kuidas me siis saame olla ki-, kuidas me teame, et otsus, meetmed, milles me kokku oleme leppinud, et nendest ei jätku? PNR-i on märgitud ja et oleks võimalik äh, tuvastada isikuid, aga selleks on vaja palju raha, palju personali, äh, mis tuleks ära võtta teistelt ülesannetelt ja ei ole ebatõenäoline, et olgugi, et äh, algne kaalutlus Euroopa Liidu PNR kehtestamiseks oli võitlus terrorismi vastu ning ma tahtsin küsida, kui palju on sellest abi olnud? Te mainisite ühest Belgia juhtumist millega seoses on positiivne tulemus ette näidata, samuti sularaha, äh, narkootikumid terrorismivastases võitluses, ütlesite, et sellest on abi olnud, kas te saaksite konkreetsemalt rääkida meile, kas on mingid äh, kahtlusalused tabatud või või isikud vahistatud või kedagi jälgitud, nii et äh, natuke täiendavat infot sellest oleks päris palju abi. Prõmm no mind hämmastab, kui ma kuulen, kui palju miljoneid on aastaid sellesse süsteemi juba Euroopa Liidu poolt investeeritud ja ikka see ei toimi. ning lisaks nendele miljonitele Euroopa maksumaksjate raha, mille komisjon on sellesse pumbanud, lähtun ma, et sellesse on panustanud omalt poolt veel ka liikmesriigid nii et kuidas me siis kontrollime selle süsteemi toimivust ja tõhusust, meetmete toimivust ja tõhusust? sest Maksuamet ja maks, maksumaksjad küsivad ju, et viiskümmend miljonit Euroopa raha on sellesse pandud ja see ikka ei toimi. et me võiksime hakata siin rääkima maksumaksja raha raiskamisest mis puudutab nüüd desinformatsiooni küsimust, siis siin oleks mul täiendavalt küsida, mis see desinformatsioon, kas on võltsuudised, valeteated, kas teil on mingit selget ettekujutust sellest või kuidas seda määratleda, kuidas seda rakendada? ja selleks oleks jällegi vaja andmeid koguda märkimisväärses ulatuses. et see ei ole proua Kriisbeck, aitäh! tänan volinikku selle eest, et ta on saanud veel kord siia tulla ning äh, rääkida selle valdkonna teemadest ja vastata meie küsimustele. tänan huumori eest, millega te vürtsitasite PNR-i teemat äh, seoses selle protsessi pikkusega, mis meil on läinud, et PNR-ini jõuda ning ma luban endale samasugust huumorit, rõhutades, et et komisjon soovis näha peenersüsteemi, aga soovis näha peenersüsteemi Euroopa plaanis ühte, ühtset peeneri, mitte kahe, kahtekümmet seitset peeneri ning mm, minu fraktsiooni nimel äh, on sellega seotud kohustuslik, võin öelda, et sellega on seotud kohustuslik andmete edastamine. väga konstruktiivne oli teie ettepanek ja äh, see oli ka äärmiselt edasilükkamatu, te mäletate, kolleegid, et me äh, blokeerisime E-, et meil on e, praegu olukord, kus viieteistkümnel liikmesriigil on olemas PNR-süsteem, mis e, niisugusel kujul, mis tõesti annab meile mingi panuse Euroopa kodanike julgeoleku suurendamisse. ent siiski jääb see lõpetamata meetmeks mõnes mõttes. ta ei ole nii kõiki Euroopa liikmeid hõlmav, kui meie komisjoni liikmed seda oleksid soovinud nii et suur tänu info eest, eh, mida te meiega jagasite täna hommikul, aga minul tekiks küsimus eh, seoses tšarteritega. ja andmete puudumisega nende kohta, kes korraldavad eh, terroristlikke rünnakuid või olulisi, olulist terrorist, terrorismitegevust ja kes saavad niimoodi mööda pääseda peenersüsteemist nii et see võimaldab tõesti suurtel lennujaamadel kaitsta kodanike õigusi ja julgeolekut, aga kõik, mis puudutab äh, tšarterreise ja väikelennuvälju, see on suur auk süsteemis, ütleme niimoodi. Äh, ja kindlasti olete selle üle ise ka järgi mõelnud ning teine küsimus lühidalt, et väga pikalt ei räägiks, see puudutab äh, sätteid direktiivis, mis on suunatud vabatahtlikule andmete ülekandmisele seoses lendudega liikmesriikide vahel. ning tahtsin küsida, kas see on valdkond, mis on arenenud ja kas liikmesriigid on seda arvestanud, vabandust, et mul pikemalt läks. Argentiini, yes. proua Sargentini, jah, aitäh, mul on kaks küsimust. kõigepealt äh, vahetegu Euroopa Liidu Kanada peeneri ja meie oma peenersüsteemi vahel kas see probleem seoses sellega, et Euroopa kodanikud, kes jõuavad Kanadasse ja siis lähevad sealt jälle välja, et nende andmed, kui ei tuvastata riski seoses piiriüleste süütegudega või terrorismiga, et siis tuleb nende andmed kustutada Kanada andmebaasidest, see oli see, mida me nõuame, aga nüüd ja see lähenemine tuleneb Euroopa Liidu kohtu otsusest juuli kaks tuhat seitseteist. nüüd aga meie enda broneeringuinfo puhul ei ole sellist süsteemi ette nähtud ja kuidas nendest kahest äh, erinevusest üle saada ja kas see ei ole mitte äärmiselt silmakirjalik, et me Kanadalt nõuame, et Kanada andmed kustutaks, aga meie ise selles vallas ei tegutse? kuidas me sellest ebaõiglasest olukorrast üle saaksime? nüüd edasi Äh, nõukogu otsus Prümmi kohta. otsus pärineb aastast kaks tuhat kaheksa, mis tähendab, et selle andmekaitse peatükk on iganenud, kus äh, viidatakse ainult Euroopa Nõukogule äh, ja asjakohastele dokumentidele, aga kaks tuhat kaheksa võeti juba vastu ka politsei andmekaitse õigusakt ja kaks tuhat kaheksateist seda uuendati lubage, ma ütlen seda teistmoodi, meil on äh, nüüd parem äh, politsei õiguskaitserežiim olemas ja küsimus siis, et kas Prümi otsust uuendatakse selleks, et andmekaitse oleks parem ja kooskõlas äh, kehtivate reeglitega. proua Ernst on läinud, EFTD-d ei ole, ehk siis sõnasoovijad, palun proua Kinitši aitäh, proua juhataja. ja tänan volinik Kingi, et ta on täna siia tulnud ja et ta on näidanud üles pühendumust juba oma ametiaja algusest peale, ta on tõesti pühendunud julgeolekule. kahjuks aga, nagu oleme näinud, siis on veel teatud puudujääke, sealhulgas märkimisväärseid puudusjääke, puudujääke, võttes arvesse riskidega, mis eksisteerivad ja seoses mitte ainult Prümi otsusega, aga ka broneeringu infoga, sest liikmesriigid ei ole kõike nõuetekohaselt teinud. mis need komistuskivid siis on, kas need on loomult majanduslikud, rahanduslikud ja miks ei pakutud rahalist abi, kas Euroopa Komisjon on piisaval määral pakkunud äh, vahendeid ja te rääkisite ka seirest. väga kasulik oleks ilmselt liikmesriikide jaoks äh, nende üleminekuprotsessi käigus, sest et kolmteist liikmesriiki ei ole veel broneeringuinfo direktiivi üle võtnud. rääkisite ka parimate praktikate vahetamisest ja kui seda silmas pidada, siis kas ehk võiks Europolil olla siin teatud roll, kas Europol võiks kuidagi olla toetavas rollis liikmesriikide abistamisel broneeringuinfo direktiivi rakendamisel? siis üks teema, millele veel kolleegid tähelepanu juhtisid, on äh, kriitilise tähtsusega taristu ja avaliku ruumi julgeolek. viimaste päevade jooksul on ka transpordijulgeoleku teema tõstatanud, me tahame ka terrorismi alamkomitees sellele keskenduda. lennujaamad, sadamad, igasugune transpordiga kaasnev taristu peab olema turvaline ja kas komisjon on sellele teemale mõelnud, kas PNR eh, direktiiv võiks ka kuidagi sellele laieneda? kolleeg Lenners. Uh aitäh aitäh teile ja aitäh, volinik King, et te olete siia tulnud. Te ütlesite, et julgeoleku vallas tuleks tegema, tuleks teha rohkemat ja ma olen sellega nõus, tänan teid seni tehtud töö eest. mind üllatab see, kui kolleegid eh, seavad küsimuse alla eh, selle, et peaks rohkem tegema midagi sellepärast, et eh, kuritegevuse statistika väheneb see on nüüd seesama mõte nagu, et me peaks lõpetama töökohtade loomise, sellepärast et töötuse määr väheneb. me peame olema valmis julgeolekuohtudeks, mis võivad tõusetuda tulevikus ja tõtt-öelda ma olen natuke pettunud, võttes arvesse seda, mil määral teener direktiivi rakendatakse. aastaid on selle teemaga tegeletud, parlament on ka olnud kriitiku all ja ilmselt Rahvapartei on ka olnud äh, selles mõneti süüdi, aga nüüd me oleme lõpuks jõudnud kokkuleppele ja ma kutsuksin tõesti üles, et kõik liikmesriigid nõukogus äh, pingutaksid selleks, et see üle võtta. ja nagu te õigesti ütlesite, siis äh, see, et mõnes liikmesriigis ei ole seda üle võetud, piirab broneeringuinfo tõhusust kui sellist tervikuna. ehk siis mu küsimus on jätk sellele, mida ütles proua Kriisbeck, Euroopa Liidu sisesed lennud, kas te saaksite sellest natuke rääkida? ja kui ülevõtmise piiratus mõjutab tõhusust, siis kuidas on äh, Euroopa Liidu siseste lendudega ja nende kohta info äh, kogumisega, kuidas see mõjutab broneeringuinfo tõhusust? aitäh ja Anna Komes. volinik, kõigepealt ütleksin, et ma olen algusest peale küsinud ja küsin praegugi, et mida teevad liikmesriigid ja kas liikmesriikide puhul on näha mingit tegevust ka nende lünkadega seoses, nagu tšarterlennud ja eralennuväljad. ja ma tahaksin ka küsida selle kohta, et ähm, lisaks nendele lünkadele, et kujutage ette, et ma olen mingi inimene, kes on Süürias võidelnud ja ma tahan nüüd tulla tagasi Euroopasse, siis ma läheks Liibüasse, Äh, läheks äh, Tripolis mõne relvastatud rühma juurde, helistaks äh, Malta peaministrile või tema kontorisse, temalt on võimalik saada Schengeni viisat nendele inimestele, kes Liibüast tulevad, kui maksta kolm tuhat eurot näiteks viisa eest. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist aastatel andis ta välja kaheksakümmend kaheksa tuhat viisat ja siis ma jõuangi Maltale ja siis ma lähen näiteks äh, Severini praami peale suur,, suur-suur praam on olemas, Severin, Maltal registreeritud praam, sellega on võimalik sõita ja siis ma jõuangi Itaaliasse väga hõlpsasti. käkitegu, iga päev on võimalik niimoodi teha ja ma olen sellest teemast kirjutanud ka komisjonile, te teate sellest ehm, variandist, aga kas seda teemat uuritakse? muide, Malta politseinikud, see politseiametnik, kes eh, tegeles sedalaadi viisadega, see inimene nüüd vahistati hiljuti sellepärast, et ta oli tööl Malta äh, lennujaamas ja ta väidetavalt lubas Schengeni ruumi isikuid, kellel ei olnud Schengeni viisasid. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, siis kasutame nüüd äh, võimalust ja küsin ise ka mõned küsimused ma arvan, et asi pole selles, kas me peaksime rohkem tegema või vähem. tähtis on tegelikult see, mis on oluline. julgeolekuolukord on muutunud. viimase viieteist aasta jooksul näiteks on olukord äh, selline nagu Hiina lukuteater. mingit süstemaatilist julgeoleku ettepanekute analüüsi või hindamist ei toimu. ja see on täiesti süstemaatiline, teistes valdkondades võib selle üle elada, aga julgeolekus ma ei tea. teiseks, rakendamine on väga tagasihoidlik või ei toimu seda üldse, näiteks PNR direktiiv, broneeringu info direktiiv ainult mõned liikmesriigid hakkasid seda rakendama, teised, teistes oli täiesti õigustatud põhjustel blokeeritud see põhiseaduskohtu poolt nüüd äh, passid. me oleme nüüd kuulnud, et seitse riiki, kaasa arvatud Šveits, äh, vahetavad andmeid. komisjon ei tahtnud seda, Belgia, Saksamaa vahetavad, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Itaalia, Rumeenia ja Šveits vahetavad andmeid nüüd. aga vahepeal on tehtud juba uus äh, sõrmejälgede ettepanek ID-kaartide kohta, nii nagu härra Leenarski küsin mina, mina mäletan Rahvapartei üks kolleeg ja ütles, et mina ei soovinud näiteks äh, hääletamist äh, ette, ettepoole tuua ja tema ütles, et et ei tohi seda teha, aga noh, küsimus oli kahes nädalas, aga nüüd Äh, asjad venivad ja äh, mõnda asja rakendavad ainult kümme kuni viisteist liikmesriiki, miks nii? mikspärast meie peame kirjutama ja oma allkirju andma ja siis, kui hakatakse rääkima äh, põhiõigustest, siis kõik takerdub planeeringu info küsimus ei ole mitte ainult Euroopa kohtusse jõudnud, Äh, vaid ka mõned liikmesriigid, näiteks minu koduriik äh, on öelnud, et seda direktiivi praegusel kujul ei saa rakendada Äh, kõige kõrgem kohus on öelnud seda ja põh-, põhiseaduskohus Saksamaal on öelnud seda, aga komisjon muudkui sunnib takka ja liikmesriigid nõuavad raha, et seda rakendada. vastupidiselt kõigele sellele, äh, mida on öeldud, siis politseidirektiiv, jälle üks äh, kirglik teema seoses andmekaitsega. ma eeldan muidugi, et arvestades seda tähtaega kuues mai, oli ainult kahel liikmesriigil äh, õnnestunud seda rakendada, nüüd on siis äh, liikmesriigid, teistel liikmesriikidel äh, postkastis juba, juba kiri rikkumismenetluse kohta. noh, mida siis kokkuvõtteks öelda? ma kuulen kogu aeg, et kõik see, mis me teeme, on kasulik ja tähtis kuriteovastases võitluses, aga tegelikkuses me ei teagi, kas on kasulik või mitte, sest eh, mingisugust eelhinnangut või mõjuhinnangut pole toimunud, statistikat pole kogutud, analüüsida selle, eh, selle töö tulemuslikkust ja mõju, ma ei tea. Eh, võib-olla kõik see, mis väidetakse, on õige, aga meie ei tea küsimus ei ole selles, kas me peame rohkem või vähem tegema, küsimus on selles, mis meil praegu on, mikspärast liikmesriigid õigusakte ei rakenda, kui palju Euroopa Liidu raha kulutatakse sellele ja mis hoiab siis komisjoni tagasi eh, võtmast liikmesriike vastutusele. nüüd, mina ei ole valmis enam hääletama uute õigusaktide poolt, enne kui ma ei saa aru, mikspärast liikmesriigid rakendamisel jalgu järgi veavad ja venitavad? Prüm ja seitse aastat, mõelge. ja lõpuks, te ütlesite, viisteist liikmesriiki on planeeringu infodirektiivi rakendanud. kakskümmend kasutavad need siiski Euroopa Liidu sisestel lendudel, aga mis siis need teised liikmesriigid teevad? võib-olla mina ei, ei saa aru, aga kuidas te suudate siis mind veenda selles, et see kõik loo-, toob meile turvalisust juurde, ei. ongi kõik minu küsimused. keegi saalis räägib ilma mikrofonita. So thank you um,, thank you for your. suur aitäh, aitäh nende küsimuste eest keegi siin kommenteeris ja eh, ma pean vastama, et eh, praegusel hetkel on päris tore, et mina olen britt ja eh, et mul on ka huumorimeel olemas, aga see teema, millest me räägime täna, on päris tõsine. Äh, ma võtan seda mõttevahetust siin väga tõsiselt ja võtan ka tõsiselt neid detailseid küsimusi ning tahaksin siin ka öelda, et ma mõistan, ähm, et mõned teist on väljendanud pettumust selle üle, kuidas meie valdkond edasi areneb. mina ei saa öelda, et kas meil on vaja rohkem julgeolekut või vähem julgeolekut, liikmesriigid peavad ise ütlema nõukogus seda ja Euroopa Parlament äh, niikuinii äh, teostab järelevalvet kõikide nende õigusloomeliste ettepanekute üle, mis tehakse ja ma ei tahaks siin sellesse äh, vaidlusesse rah-, laskuda, sest see ei ole eriti produktiivne, kui me hakkame nüüd arutama, kas meil on rohkem või vähem julgeolekut vaja. aga isiklikult tunnen ma nii, et mis tahes rünnak, eriti terrorirünnak meie süsteemi vastu on liigne äh, ja me peame tegema kõik selleks, eh, ja me nõustume kõik sellega, et me peame eh, terrorismi haaret piirama. me peame kõik selleks tegema ja ma selle ju juurde jõuan veel tagasi ka, aga kõigepealt eh, millise iseloomuga on, on meie töö? ma arvan, et ma ei ole kunagi siin suhtluses äh, kasutanud äh, sellist äh, sõnavara justkui, et hoidke eest, järgmine rünnak on tulekul ja ma ei ole ka teid süüdistanud selles, et te olete kuidagi peatanud mingit õigusakti vastuvõtmist, ma ei ole seda öelnud. kui teil on andmeid, siis andke mulle teada, aga ma usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et mina ei ole sellist selliseid lauseid kasutanud. et kõigepealt äh, ma seletan ja siis annan teile ka sõna äh, täpsustusteks. nüüd äh, mina viimase kahe aasta jooksul ei ole niimoodi asjadele lähenenud, aga muidugi, kui ma eksin, siis, siis vabandan. nüüd ma siiski suhtun tõsiselt meie töösse ja meie lähenemine peab nii palju kui võimalik Äh, toetuma faktidele ja faktidepõhisele hinnangule ja ma nõustun täiesti äh, teiega, et kui midagi juba otsustatakse, siis tuleb ka vaadata, kas see otsus mõjub. ja kui me seda äh, ei tee, siis tõesti tekib küsimus, kas meil on vaja uusi ettepanekuid, ma täiesti nõustun teiega, aga äh, ma ei saa nõustuda sellega, et mingit hindamist pole toimunud, et ei ole hinnatud eraldi ettepanekute mõju. Teie olete viisteist aastat selles valdkonnas soovinud põhjalikku hindamist, aga te ei ole küsinud minu käest millised on tulemused. mina olen teile do selle dokumendi toonud, olen küsinud, kas te tahate, et me arutame seda üksipulgi, te ei ole seda soovinud no,. see ei ole tõsi, et me ei tee mõjuhinnanguid. enne, kui mina ametisse astusin, juhtus seda siiski ja äh, ma saan nõustuda selle kriitikaga, äh, äh, kui te seda kriitikat teete, aga viimaste ettepanekute kohta, mis on välja tulnud, on mõjuhinnang to-, läbi viidud. võib-olla teile see ei meeldinud, aga te ei saa öelda, et need mõjuhinnangud ei eksisteeri, näiteks koostalitusvõime ähm,, narkolähteained, samuti online terrorist, programmi sisu näiteks. seda on hinnatud ja mina olen avalikult alati öelnud, et selles valdkonnas tuleb poliitikat ajada lähtudes faktidest. ja edasi küsisite te rakendamise kohta. see on tõesti eluliselt tähtis ja ma saan aru, et mõnedes mõnede pikkade teemade puhul tuleb palju enam teha selleks, et, et äh, direktiive ja, ja määrusi ellu rakendada, näiteks Prüm on üks selline valdkond, aga ei saa öelda, et me midagi pole teinud. mina olen väga mures ka sellepärast, et äh, küberkuri, äh, küberturvalisuse direktiiv on takerdunud, see on see NIS direktiiv, see on tähtis äh, kogu Euroopa Liidu julgeolekule ja praeguseks on ainult äh, üheksa liikmesriiki teatanud küberturvalisuse direktiivi ülevõtmisest. ja mina tahaksin, et see oleks äh, ellu rakendatud ja olen sama nõudlik kui teie minu suhtes, kui te küsite, kas on politsei direktiiv rakendunud. noh, ma saan ainult julgust juurde, kui te kritiseerite ja saan seda nõudmist edastada ka liikmesriikidele ja nõuda ülevõtmist. nüüd PNR ehk broneeringu info. tehtud on väga palju tööd, viisteist liikmesriiki on ametlikult tõesti teatanud meile, et direktiiv on üle võetud, siis on meil veel eh, ju teada et ehm, Taani on välja jäänud, kakskümmend seitse liikmesriiki peab selle üle võtma Nad on saatnud meile ka eh, pädevate kontaktasutuste ehm, loetelu, eh, kellel on õigus broneeringuandmeid töödelda, neid nõuda ja töödelda. kaks, kakskümmend seitse on ka ehm, reisiinfoüksused loonud, kakskümmend üks on teatanud kavatsusest direktiivi rakendada Euroopa Liidu sisestel lendudel ja selleks, et seda äh, äh, saaks teha, tuleb äh, kõik direktiivi aspektid rakendada ja siis nende liikmesriikide kirjade alusel on näha, et töö käib. muidugi edasiminek ei ole piisav ning liikmesriikidele tuleb nüüd survet avaldada te nimetasite siin veel ühte direktiivi, jällegi ei ole liikmes, rakendavate liikmesriikide arv piisav, aga ma kinnitan teile, me teeme kõik omalt poolt selleks, et tagada tõhus rakendamine. ja nüüd läheksin üksikasjalisemate küsimuste juurde. nimelt, broneeringu infojuhtumid. küsimus oli väga hea, kui me ütleme, et broneeringu infot kasutatakse, siis peab ütlema, et seda kasutatakse mitte ainult terrorismijuhtumite lahendamiseks, aga ka äh, korrakaitse tagamiseks üldiselt. ja teil oli täiesti õigustatud küsimus, kas me jagame informatsiooni või mitte. kui te soovite äh, organiseerida mõne kohtumise, kus on võimalik konfidentsiaalset infot jagada, siis ma olen valmis seda jagama teiega. praegu ma ei saa seda informatsiooni teiega jagada. kui ma kohtun liikmesriikidega, siis mulle esitatakse konkreetseid näiteid. Ühendkuningriigis viibides eh, kohtusin vast-, vahtava üksusega ja nägin täpselt, kuidas broneeringu info toimis. üks kurjategija pääst-, peatati, võeti kinni just tänu sellele informatsioonile, mis oli saadud sellele broneeringu infole ja ma nägin seda nii-öelda koha peal olles. kohustusest andmeid vahetada või andmeid jagada mina toetan et seda, et ähm, andmete vahetamise kohustust tuleks tugevdada, me oleme ju kokku leppinud siis kontekstis seda, et liikmesriigid peaksid andmeid hakkama vahetama, neid andmeid, mis on seotud terrorismiga ja mina olen täiesti avatud ettepanekutele, aga on ka Äh, on ka teatud väljakutseid seoses broneeringu infoga. näiteks meie tahame, et informatsioon oleks nii täielik kui võimalik ja kui me leppisime PNR direktiivis kokku ja leppisime teiega kokku, siis ei olnud ette nähtud automaatset andmevahetust. Äh, omal ajal toimus arutelu, äh, kuidas andmete vahetust Äh, hoida tasakaalus, et liiga palju infot ei edastataks ja siis otsustati, et äh, liikmesriikide vastavad üksused, PIU-d, äh, peaksid piirama seda informatsiooni, mida nad edastavad. vastasel korral ei ole need massilised infovood kasutatavad ja siis ütlesime, et äh, liikmesriigid tagavad, et kõik vajalik äh, info vahetatakse liik-, teiste liikmesriikidega. nüüd kui see süsteem tõesti nüüd täielikult äh, toimivaks saab ja ma tahaksin, et see saaks, siis vaatame, mis toimub ja hindame üksikasjaliselt, kuidas andmevahetus toimub, kas äh, kõik, kogu vajalik äh, ja oluline broneeringu info liigub ja peame muidugi silmas seda, et infovahetus oleks tõhus äh, ja et infovood ei uputaks meid. see on tähtis. nüüd lüngad broneeringu infos, sellest on ka varem kõneldud ja mm, tõesti, meile on seda küsimust äh, esitatud varem ka, küsimus ei ole selles, kas äh, midagi jääb süsteemist väljapoole ja äh, ma tahaksin nüüd täpsemalt rääkida, võib-olla selgemini kui varem. ma muidugi mõistan, et kõikidele teie küsimustele ma vastata ei saa. mina arvan, et äh, me oleme vahet teinud äh, isikutel või äh, organisatsioonidel, kes kasutavad kommertseesmärkidel lennukeid ja neid, kes mitteärilistel eesmärkidel lennukeid kasutavad. kui te olete näiteks üksikisik või ettevõte ja tahate rentida lennukit või lennukeid, tahate neid äh, rentida teistele, et äh, teised saaksid kas siis lennata või pakkuda siis lennuteenust, siis meie arvates jääb see ähm, lennuettevõtja definitsiooni alla, nagu äh, broneeringu infodirektiivis ka öeldud ja tšarterlennud peaksid ka, ka olema hõlmatud broneeringu infodirektiiviga. ja ma tahan seda selgelt öelda, sest äh, me tegelikult jälgime just sellest aspektist, kas liikmesriigid rakendavad seda direktiivi või mitte. PNR direktiiv ähm, puudutab ka väiksemaid lennuliine ja võib-olla see äh, paberitöö, mis puudutab väiksemaid lennuliine, on lihtsam, aga see ei tähenda, et nad kuidagi tähelepanu alt välja jäävad. seega. kas siis äh, charterlendude puhul on vaja kas siis mingeid äh, tabeleid koostada või Wordi dokument või lihtsalt email saata selle kohta, kes äh, lennul on. ja seda võib siis broneeringu infodirektiivi alusel äh, pidada broneeringu infoks ja seda me nõuame ka liikmesriikidelt. me tahame kõik teha selleks, et võimalikud lüngad selles süsteemis saaksid täidetud ja midagi ei jääks tähelepanu alt välja. nüüd rahvusvaheline broneeringu info. ma tean, et teile võib tunduda see äh, masendav, pettumust valmistav, aga rahvusvahelisel areenil tuleb samm-sammult edasi liikuda, nüüd me oleme äh, Kanadaga juba esimese vooru kõnelusi pidanud ja nüüd tuleb vaadata, kuidas siis kohtuotsuse aspekte järgida. proua Sargentini viitas nendele traditsiooniliselt ja tahan sellest ka kinni pidada, on tehtud nii, et läbirääkimiste käigust antakse ka teile regulaarset ülevaadet. nüüd Teie võite valida, millises formaadis seda teha. kui te tahate, et see toimuks nii nagu varem, siis mina hea meelega saadan kellegi siia või tulen ise, et siis teile aru anda, kuidas läbirääkimised on kulgenud. sest me tahame, et kõik toimuks täielikult, täielikus läbipaistvuses ja vahepeal jätkame me Euroopa Liidu broneeringuinfo direktiivi rakendamisega ja kui on vaja mõni aspekt selles suhtes ka äh, läbi vaadata seoses kohtuotsusega, siis teeme seda. peame siiski tunnistama, et ähm, kohtu põhjendus Kada-, Kanada puhul oli seotud konkreetsete eh, õigusaktidega, mis puudutavad kolmandate riikide kodanikke, kes tema eh, riik, Kanada territooriumile reisivad ja kuidas vahetada kolmandate riikidega informatsiooni. see, ega see ei tähenda, et eh, täpselt samamoodi hakkab hakkab see kõik toimima ka Euroopa Liidus, kui Euroopa Liidu liikmesriigid äh, hakkavad koguma äh, isikuandmeid, meie teeme seda eelkõige kuritegevuse vastases ja terrorismi vastases võitluses, äh, me ei taha kontrollida või koguda inimeste andmeid lähtuvalt immigratsiooni kontrollimise vajadustest ja nüüd ähm, see oli siis kõik minu meelest broneeringu info kohta. ei, tegelikult tahtsin veel rääkida sellest, mis puudutab broneeringu info laiendamist ka teistele transpordiliikidele. nagu te teate, äh, broneeringu info direktiiv ei anna mandaati liikmesriikidele laiendada seda teistele transpordiliikidele, aga see ei ole ka välistatud oleme arutanud seda küsimust, toetame seda mõtet, et mõnedes liikmesriikides, äh, kus toimub näiteks rahvusvaheline rongiliiklus, äh, oleks vaja äh, selle üle mõelda. eriti seoses julgeolekuga, sellepärast et kahjuks on nii raudteejaamades kui ka rongides olnud rünnakuid ja me tahame avalikku ruumi kaitsta. sellepärast oleme ka avaldanud just äsja juunikuus detailse tegevuskava raudtee turvalisuse kohta. ja selles tegevuskavas on hõlmatud erinevaid aspekte seoses raudteevõrguga ja oleme alustanud liikmesriikidega ka seda, kas võiks kasutada näiteks PNR-i infot äh, rahvusvahelises raudteetranspordis. Äh, ja see on seotud selle tegevuskavaga. nüüd räägin edasi Prümmist. mulle esitati väga üksikasjaline küsimus selle kohta, kuidas Prüm mõjutab äh, hiljutisi muudatusi Euroopa Liidu andmekaitses. nüüd äh, olemasolev Prümi otsus, kuigi sellel on väga pikk ajalugu, äh, nõuab teatud kohustuste täitmist liikmesriikidelt ja me oleme seda ka liikmesriikidele öelnud. nüüd äh, professor Argentiini viitas siin politsei direktiivile ja üt-, see direktiiv ütleb, et ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kuuendaks maiks vaatab komisjon läbi ka äh, muud äh, õigusaktid, mis eeldavad äh, andmekaitset seoses sellega, et kõik äh,, kõik direktiivid oleksid üksteisega kooskõlas. nüüd muidugi jah, me järgime seda nõuet, seda sätet ja see on osa meie laiemast tegevuskavast. Prümi võrgustik tuleb läbi vaadata ja ajakohastada ja äh, kooskõlla viia äh, kõige uuemate andmekaitsesätetega. aga miks see siis nii keeruline on, mis siis need komistuskivid on? meie palume liikmesriikidelt midagi, mida nad varem pole teinud, see on üks asi, aga see ei ole muidugi vabandust, me oleme ju omavahel kokku leppinud, et tuleb midagi ette võtta ja nüüd peab see ka teoks saama. mina tahaksin toetada ja aidata liikmesriike, isegi selliste pikale veninud äh, teemadega näiteks ja äh, see puudutab ka liikmesriikidele eraldatud raha näiteks, mõned on kasutanud seda, seda Prümi raha, mõned mitte. Äh, broneeringu infole on ette nähtud vahendid, mõnedel ei ole vaja seda, mõned tahavad, mõned ei taha. ja samas tahame teada liikmesriikidelt, kuidas nad seda raha on kasutanud, kas on tõhusalt kasutatud. ja kui vaja, tuleb ka äh, rikkumismenetlus alustada. Prümmi rikkumismenetlused on juba üsna pikale veninud, mõned liikmesriigid on äh, arvesse võtnud märkusi ja parandanud oma käitumist, teised mitte. Äh, see rikkumislugu ähm, broneeringu info kohta hakkab ka nüüd veerema, seega me sel kuul juba saadame nendele liikmesriikidele kirjad, äh, kutsume liikmesriike üles kohustusi täitma, mis nad on endale võtnud seoses broneeringu info regulatsioonidega. nüüd. ja veel kaks küsimust. et ühe pool ehk saan teid aidata, teise pool võib-olla mitte Eh, kui vaja, saadan teile vastuse kirjalikult. nüüd ma nõustun sellega, et eh, viisade ja viisade müügi küsimus ja teie, proua Koomes, on, olete varem ka küsinud minu käest eh, seda ja seda kodakondsuse küsimust ja, ja tõesti, see on mureküsimus, seda tuleb käsitleda seoses julgeolekuga. meie praktilised Äh, see, milliseid praktilisi poliitilisi samme me oleme astunud, ei ole äh, päris selge, see ei ole nähtav võib-olla, aga me oleme seda arutanud volinik Avramopolusega ja võib-olla äh, saaksime teile korraliku vastuse saata. aga ma usun, et see vajab kirjalikku vastust, nii. ja siis see desinformatsioon, mille kohta te küsimuse esitati küsimuse esitasite, see on väga suur väljakutse meie jaoks. see on midagi, mis peaks meie julgeolekutöö keskmes olema, eriti äh, arvestades seda, et ees seisavad Euroopa Parlamendi valimised järgmisel ke kevadel. Ähm, praegu äh, ei ole veel konkreetselt teada, kas keegi kavatseb need valimised sihikule võtta, aga mõlemal pool Atlandi ookeani on hiljuti äh, seda tehtud ja see on lihtsalt äh, terve mõistus ja hoolsuskohustus, mida tuleb nüüd järgida äh, ja arvesse võtta, et Euroopa Parlamendi valimisi võidakse järgmisel kevadel ka mõjutada. nüüd meil on kaks tegevussuunda praegu paika pandud, äh, valimis, valimiste turvalisus on üks tegevussuund, Äh, teeme koostööd Franz Timmermansiga, kavatseme kuni novembrini äh, kokku tuua inimesed, kes korraldavad valimisi ja need inimesed, kes küberjulgeolekuga teele, tegelevad, et nad saaksid kogemusi vahetada omavahel ja et need, kes Euroopa Liidus vastutavad nende valdkondade eest, saaksid tegutseda nii kiirelt kui vajalik ja et neil oleks ka eh, kõige asjakohasem eh, ja ajakohasem informatsioon selleks, et takistada eh, valimistesse sekkumist samas peab ütlema, et see on palju laiem küsimus, see on äh, lai teema ja meil äh, on ka veel üks tegevussuund, nimelt võitlus libainfoga. mina ja kolleeg Maria Gabriel äh, koostame praegu dokumendi, mis puudutab äh, läbipaistvust äh, ning vastutust äh, internetis äh, ja eriti seoses uudiste levikuga, sest tegelikult peaks kõik kriitiliselt suhtuma infokasutusse interneti teel, ei saa alati hinnata kas äh, asi oli õige või mitte, aga saab kindlaks teha, kes äh, midagi äh, promonud on, kes mille eest maksnud on, kas tegemist on robotite levitatud uudistega ja me oleme praegu seda arutanud, kuidas koostööd teha internetiplatvormidega, nimelt kasutajatele saab esitada rohkem küsimusi. mõned kasutavad Facebooki, Facebookis ilmusid need küsimused ka juba päevavalgele hiljuti, meie tahame kõigepealt vabatahtlikult äh, seda tööd teha, aga kui me vabatahtlikult ei suuda midagi saavutada, siis tuleb jällegi hakata mõtlema ka muude meetmete peale, selleks et äh, tagada suurem läbipaistvus ja võidelda libauudistega. ma arvan, et ma olen kõigile vastanud, kui midagi jäi kahe silma vahele, vastan teile kirjalikult. aitäh, ma vaatan, et äh, proua Sippel soovis veel kord sõna. jah, äh, kui võimalik, aitäh Mhm. Teie sõnavõtus volinik King, ma jah, pea kahjuks pean ütlema seda saksa keeles, ütleb proua Sipel, te justkui rääkisite natuke häguselt, te jätsite küll väga meeldiva mulje aga tegelikult sisuliselt te väga ei kõnelenud ja ma ei saanud täpselt aru, mis suunas te siis räägite. alguses te ütlesite, et teie ülesanne ei ole otsustada, kas meil on vaja rohkem või vähem julgeolekut, aga minu meelest see arutelu on natuke ohtlik, ma ei tea, kas asi on nüüd keeltes või sõnastuses, aga küsimus ei ole ju selles, kas julgeolekut peaks olema rohkem, vaid küsimus on konkreetses küsimuses, kas on vaja uusi meetmeid kodanike kaitseks ja kui on, siis mis meetmed need on? kas need meetmed on juba välja pakutud või kas nad on juba olemas, siis kas tekib küsimus, kas neid rakendatakse kohaselt me kuuleme aruandeid erinevatest liikmesriikidest eh, selle kohta, kuidas praktiliselt rakendatakse meetmeid ja üks probleem, mis on olemas paljudes liikmesriikides, seisneb selles, et eh, tõhusalt ei kasutata meetmeid. kui me näeme, et politseil ja õiguskaitseasutustel ei ole piisavalt vahendeid, varustust, tehnilist varustust, Saksamaal näiteks on probleem ka politsei ületunnitööga ja seda probleemi ei ole lihtne lahendada. teiseks, broneeringuinfo puhul mm, konkreetse info küsimus, ma ei küsinud selle kohta, et kes on need inimesed või kes on need rühmitused, kelle te olete avastanud või et kui üksikasjalikud on nendevahelised võrgustikud, ei, mu küsimus oli see, et kas on tuvastatud mingeid isikuid, kes varem ei olnud nii-öelda radariekraanil või kas äh, see lähenemine aitas leida kinnitust mingitele kahtlustele ja kas need tulemused viisid selleni, et kohtu ette jõuti ka mingi menetlusega ja seda infot te ilmselt saate meile anda ilma käimasolevat protsessi ohustamata. ja nüüd desinfo ja libauudised. see probleem ei piirdu muidugi teie pädevusvaldkonnaga, vaid see on laiemgi. kust algab desinformatsioon ja mida selle suhtes ette võtta? kas siis peaks terve interneti tühjaks kustutama, võiks ju väita, et enne Brexiti äh, kampaaniad, näiteks Farage ja UKIP äh, levitasid valeinfot või olid need siis libauudised või oli see siis desinformatsioon, kuidas edasi toimida, kas me ütleme, et Farage ei tohi enam sõna võtta näiteks või mida teha internetis, kas see sisu tuleks kustutada, ma ei tea siin, mis need kõige paremad lahendused on ja tarvis on täiendavat arutelu selles suhtes, et mida siin ette võtta, kuidas tugevdada meie demokraatiat, meie äh, kodanike jaoks, kuidas aidata kodanikel paremini hakkama saada. aitäh ja üks küsimus, mida eh, me kuulsime, aga millele te ei vastanud, siis ma ütlen, et ma ei öelnud, et teie olete need, kes parlamenti kohatult survestavad või teatud gruppe survestavad, aga mõned teised on seda teinud võttes arvesse teatud väiteid täiskogul ja kahte pressiteadet ühelt konkreetselt fraktsioonilt, mis olid eriti maitsetud mis ütlesid väga otseselt, et meie äh, hääletustulemused ja terroristide mõrvad on omavahel seotud, see oli see, millele ma viitasin, aga ma ei sidunud seda teiega konkreetselt. Te ütlesite, et mitte kaks, vaid kaheksa liikmesriiki on nii-öelda politseidirektiivi rakendanud praeguseks ja kas see tähendab seda, et võttes arvesse äh, et tegemist peaks olema sellise nii-öelda vasturaskusega andmete kogumisele, kõigele muule, et Äh, te olete koheselt käivitanud rikkumismenetlused ülejäänud kahekümne kahe liikmesriigi suhtes, sellepärast et te ütlete Prümmi kontekstis, et te tahate liikmesriike aidata, et nad neid rakendaks, aga koolis ei saa ju hindeid pingutuse eest näiteks, vaid ikkagi äh, tulemuste eest, ehk siis kui liikmesriigid on ise tahtnud meetmeid, siis äh, kui nad ei ole neid meetmeid saavutanud, siis tulekski käivitada rikkumismenetlus mul on hea meel öelda, no kõigepealt ma, ma ei tahtnud öelda, et teie mind süüdistate. ja mul on hea meel vastata teie teisele küsimusele e, selgelt jah. et me kirjutame järgmistel nädalatel enne suvevaheaja algust kõigile neile liikmesriikidele, kes ei ole veel teavitanud meid e, andmekaitse ja politsei direktiivi rakendamisest. täpselt sama loogika nagu teiste teemade puhul, millega me tegeleme. ning jätkame tegelemist. nüüd, kui lubate, pöördun lühidalt tagasi äh, proua Sipeli küsimuse juurde. meil käib praegu arutelu julgeoleku õige taseme, tasandi üle ja see ei ole nüüd äh, ainult minu teema, me peame selle üheskoos paika panema läbi kas õigusloomeprotsessi, kui tegemist on õigusaktiga, siis parlamendis ja nõukogus ja mina olen üritanud eh, jät-, mitte hakata defineerima julgeoleku õiget tasandit või taset sest ma olen üritanud muuta seda, kuidas inimesed äh, räägivad sellest, et meil on vaja nullriske ja absoluutset julgeolekut. sellepärast, et minu meelest ei ole mõtet niimoodi äh, suhelda oma kodanikega, sest see on võimatu asi, seda ei ole võimalik tagada. ei ole võimalik tagada nullriski. ning me ei peaks äh, andma mõista, et see on üldse võimalik, aga mida me teha saame, me saame koostöös määratleda valdkondi, kus meil on võimalik astuda samme, et vähendada seda ruumi, mis jääb terroristidele või teistele, kes soovivad meid kahjustada oma äh, plaanide realiseerimiseks ning see on see loogika, millest me oleme lähtunud oma tegevuses. võitluses kasutatavate vahendite vastu, info parema kasutamise, tagamise nimel, mis on äärmiselt oluline ning õigete kaitsevahendite sätestamiseks, millega seoses te, te olete mulle märkusi teinud. aga arutelu nüüd selle absoluutse julgeoleku üle on asi, mida, millesse ei tasuks laskuda pigem peaksime üritama praktiliselt edasi liikuda, vähendamaks seda ruumi, mis on neile, kes, neile, kes on, kes soovivad meid kasu, kahjustada, jäänud meie ründamiseks, muuhulgas ka tõsised organiseeritud kuritegevuse rünnakud ja samuti selles, mis puudutab meie võimalusi neile reageerida ning äh, just sellest lähtuvalt peaksime oma arutelu kujundama. rääkima konkreetsetest praktilistest äh, meetmetest, mille kasulikkuse või mittekasulikkuse üle saab mõistlikult arutada. mis puudutab PNR-i, vaadake, PNR äh, kaardistab, äh, süsteem kaardistab uued isikud, keda meil varem ei olnud oma süsteemides, sest me näeme nende liikumise mustreid. ja meil on võimalik äh, rääkida teatud formaadis konkreetsetest juhtumitest ka. ning võimalik, et enne seda isegi on võimalik teile pakkuda infot konkreetsetest juhtumitest PNR-süsteemiga seoses, mis on jõudnud süüdistuse esitamiseni. ma pean seda võimalust uurima, aga igal juhul ma tervitaksin võimalust eh, leppida kokku kohtumine, kus mingis formaadis me saame rääkida konkreetsetest juhtumitest, sest see, sellest oleks meile kõigile abi. me näeksime, et on praktilised näited olemas, kuidas asi toimib. ning desinformeeri-, desinformatsiooniga seoses, viimane punkt me oleme pakkunud välja desinformatsiooni definitsiooni, see on komisjoni teatises, mille me avaldasime käesoleva aasta alguses ning äh, desinformatsioon selle kohaselt on äh, teadlikult äh, väärinformatsioon, millel on eesmärk öö, omada majanduslikku või poliitilist mõju ja me kindlasti ei räägi siin sellest, et me hakkame nüüd keelama sisu selle põhjal, et kas mingi sisu vastab tõele või mitte. sest eh, niimoodi ei saaks selles valdkonnas. aga mida saab teha, saab teha, saab astuda samme, et suurendada jälgitavust, vastutust ja läbipaistvust ning vastavad vahendid aitavad kodanikel, kasutajatel nagu neid eh, ettevõtjaid nimetavad, kujundada oma hinnang annavad nende käsutusse täiendavat infot, et nad kriitiliselt hindaksid seda teavet, mida nad näevad. nii et võitlus desinformatsiooniga on oluliselt erinev sellest, mida me teeme eh, seoses ebaseaduslike terroristlike sõnumitega. kui tegemist ebaseadliku, ebaseadusliku terroristliku sõnumiga, mida üritatakse levitada üle kogu Euroopa, ja siin me teame, mida, millest me räägime, siis see sisu on tuvastatav ja on võimalik Äh, selle vastu võidelda, kuna see on ebaseaduslik. aga desinformatsiooniga see nii lihtne ei ole, nii et ärgem neid kahte asja omavahel ära segage hey,. aitäh, suur tänu, et tulite selleks pikaks arvamuste vahetuseks siia. tundub, et sellega jõudsime täna hommikuse äh, arutelupunkti lõppu, mis jätab meile